Right. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today. daamid ja härrad, tere tulemast täna esmaspäeva pärastlõunal Välisasjade Komisjoni koosolekule. kõigepealt tuleb päevakord kinnitada, kui kellelgi midagi vastu ei ole, see on kinnitatud, siis tuleb juhataja teadaanded päevakorrast, mul ei ole teadaandeid. ja siis oleme jõudnud juba punktini number kolm, soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta. meie kolleeg Antonia Panseri on selle teema raportöör. sada seitsekümmend kolm muudatusettepanekut tehti parlamendiliikmete poolt, raportöör on variraportööridega neid arutanud ja töötati välja kokku seitseteist kompromissettepanekut ning äh, ilma pikema viivituseta annan sõna härra Panserile, et te saaksite tutvustada raportit ja muudatusettepanekuid ning kompromisse, palun. suur tänu. ma vabandan, et ma hilinesin. kõigepealt äh, sooviksin tänada Ahveti sekretariaati ja variraportööre suurepärase koostöö eest, sest tegelikult on ju väga keeruka teemaga tegemist ja nagu te ütlesite, läbirääkimised on viinud selleni, et töötati välja seitseteist kompromissettepanekut. Need katavad suurt osa endistest saja seitsmekümne kolmest muudatusettepanekust ning ähm, me püüdsime siis ähm, Liibüast maalida realistliku pildi. Too-, soovisime ka teekaarti joonistada ja tahtsime arvesse võtta kõiki piiranguid, probleeme, asjaolusid, võimalusi, mis Liibüas on. samuti äh, tahaks öelda, et ÜRO tegevuskava on väga tähtis peaministri tuleks praegu äh, toetada, me teame, et äh, praegune valitsus on rajatud konsensusele ja me tahaksime, et kõik toetaksid seda valitsust, äh, see on väga keeruline, me teame, kui tähtis on tagada see, et ähm, loodaks selline üldine äh, regionaalne raamistik, vastasel korral kokkulepped ei toimi. samuti on tööd vaja paremini koordineerida kõikide, kõikide sidusrühmade vahel. tahaksime, et Liibüa teemaline konverents kutsutakse ellu, et see oleks suur rahvusvaheline foorum, kus, kuhu tulevad kõik suurriigid, mitte nii, et tege-, tegemist on mingisuguse väikese ainu ainukordse projektiga. tahaksime, et saavutataks ühtsus Liibüas ja tahaksime tagada selle, et valimised toimuksid, me loodame, et need toimuvad ja et ähm, valimisteks luuakse soodsad tingimused see on oluline riigi stabiilsuse jaoks ja me teame, kui oluline on tagada see, et protsess oleks nii, nii kaasav kui võimalik. kõik rahvusrühmad, kõik kohalikud omavalitsused peaksid olema kaasatud ja selle tulemusel peaks tekkima uus demokraatlik Liibüa. praegu toimub inimõiguste rikkumisi, sellel tuleb kogu aeg silma peal hoida rahvusvaheline kriminaalkohus äh, peaks oma rolli mängima, sellega tuleks ähm, äh, konsulteerida, samuti on palju inimesi oma kodudest välja aetud. tähtis on, et rändevoogusid hallataks ja mm, see, mis on juba ära tehtud, on olnud väga kasulik, väga oluline, aga samas Äh, ootaksin ka hea meelega see, mida teised arvavad sellest, mida variraportöörid arvavad nüüd. praegu on koostatud tekst, mis minu arvates võiks saada konsensuse toetuse, tänan. Uh, suur aitäh, kallis kolleeg. meil on nüüd ette nähtud kümme minutit selle punkti arutamiseks, umbes kümme minutit praegusel hetkel on viis sõnavõtusoovi, Stettina Tänok, Lohbiller, Korsut ja Castaldo. kas veel keegi? So we have Mr Bettini and Mr härra Bettini ja härra Hadži Georgiu. kas keegi veel? niisiis seitse inimest kümne minuti jaoks, kas me otsustame siis nii, et maksimaalselt antakse igale kõneleja kaks minutit? nüüd härra Štetina, palun, tehke nii lühidalt kui võimalik. suur tänu, et te mulle sõna andsite. kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin öelda aitäh härra Panserile ja teistele kolleegidele teistest äh, fraktsioonidest, kes olid kaasatud sellesse protsessi Ähm, ma olen Liibüa teemaga tegelenud pikka aega, olen korraldanud ka selle riigi teemalise konverentsi. Äh, korraldasime selle selleks, et paremini mõista, mida see riik vajab selleks, et saavutada stabiilsus ja et oleks tagatud äh, Liibüa kodanike turvalisus ning ka pagulaste ja migrantide turvalisus siiani on toimunud ainult üks variraportööride kohtumine. EPP oli valmis kompromissiks ning me nõustusime kõikide kompromissettepanekutega, aga kahjuks oli meil väga vähe aega selleks, et hääletusnimekirja läbi vaadata. esialgu soovisime lükata hääletuse edasi, aga siis jõudsime kokkuleppele ja veel kord tahaksin öelda aitäh kõikidele kolleegidele, palju edu teile homseks hääletamiseks! Thank you, next shadow raportöör. suur tänu, järgmiseks variraportöör Charles Tänak. Uh, and... suur tänu ja aitäh kolleeg Valtseerile, ma teen väga lühidalt, ma olin kohal kui toimus variraportööride kohtumine ja arutati kompromissettepanekuid. selge oli see, et äh, kaks suurt riiki äh, osalesid sõjalises interventsioonis Liibüas. Äh, ma ei arva, et see oli Prantsusmaa välispoliitikas üks kõrghetki. Liibüa on nüüd väga ebastabiilseks muutunud, ähm, ta on peaaegu läbi kukkunud riik ning ma ei tea, kus on härra Nart tema äh, seisukohad olid ALDE seisukohtadele vastupidised, äh, vaatamata igasugustele probleemidele peame ametliku ÜRO tegevuskava Liibüa jaoks toetama äh, ning samuti rahvusvaheliselt tunnustatud valitsust toetama, samuti toetama eriesindaja rolli seal selleks, et stabiliseerida riiki. Liibüa on suur väljakutse jätkuvalt ja ta ei ole sugugi kaugel Euroopa Liidust, seal on tohutuid probleeme, inimkaubandusega probleeme, rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega probleeme, džihadism, ISISe kohalolu, narkokaubandus ja Süüria ja Iraagi lüüasaamised võivad äh, ISIS, ISISe kohalolekut seal veel, veelgi mõjutada Liibüal on oht, mitmeid ohte, mis teda destabiliseerivad ning äh, me peame tegema kõik selleks, et mingisugunegi stabiilsus luua, et õiguskord jalule seada, demokraatia tagada, loomulikult see on pika, pikemaajaline ambitsioon, aga praegu tuleb teha nii vähemalt, et Euroopa Liit saaks turvaliselt kohal olla Liibüas, jagada humanitaarabi nende programmide kaudu, mille me oleme loonud, näiteks ehm, kodust lahkuma sunnitud kodanike abistamiseks, me teame, et Saheli piirkonnas on tegemist rahvusvahelise terrorismiga, me toetame neid kompromissettepanekuid igati, aitäh! suur tänu, Charles Tänak! roheliste fraktsioon on nüüd juba suurem kui kuue, seega pean sõna andma rohelistele enne kuue. proua Lohviler. suur tänu ja aitäh äh, härra Panserile nende mm, kõneluste korraldamise eest ja koostöö eest, aitäh, aitäh teistele fraktsioonidele, kes olid valmis kompromissile minema. meie ettepanekud keskendusid et äh, naiste ja vähemuste olukorrale ning äh, meil äh, soovisime saavutada pikaajalist poliitilist kokkulepet ning sõjaline tegevus ilma juriidilise aluseta on lubamatu. samuti on oluline, et ratifitseeritaks tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi pagulaskonventsioon ning tehtaks koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu, kohtuga. meie fraktsioon ei saa mitmeid kompromissettepanekuid toetada, näiteks Euroopa Liidu rändepoliitika alaseid Liibüas, näiteks eh, NATO operatsioon eh, Seaguard ja EUNAFi eh, operatsioon ja nendega koostöö, seda me ei toeta, me oluline on äh, teha koostööd tsiviilmissiooniga, äh, aga me ei toeta koostööd äh, sealse rannikuvalvega, arvestades seda, mida nad on teinud, aga üldiselt me siiski tahame selle raporti poolt hääletada ja tervikuna toetame raportit. Just read the information ja nüüd Saksa meediast kuulsin äsja, et äh, kindral Hafta äh, on tõsiselt haige ja kui see äh, toob kaasa Liibüa armee juhtkonnas muudatused, siis see võib kõik kaardid segi lüüa. ma eeldan, et see tekitab uuesti konflikti. suur aitäh, härra Kuusu kuue variraportöör, palun. teen väga lühidalt. ütlesime härra Panserile, et ähm, tema soovitused on positiivsed. Ähm, meie arvates on interventsioon Liibüas üsna probleemne äh, paljud soovivad Liibüas midagi ära teha, aga me peame mõtlema, mis on viltu läinud, miks on juhtunud nii, et äh, Liibüa, kus olid väga kõrge elatustase, on nüüd läbikukkunud riigiks saamas, äh, toimub, äh, toimuvad erinevate rühmituste vahelised võitlused, võideldakse territooriumi pärast ja me tahaksime täiskogus põhjalikku arutelu selle teema kohta hääletaksime muidugi soovituste poolt, meil olid omad spetsiifilised muudatusettepanekud ka tehtud, aga tähtis on mõelda sellele, mis Liibüas praegu toimub. ja nüüd äh, piirivalve küsimus, eelmisel nädalal räägiti sellest, piirivalve peaks ju pagulasi aitama. Mare Nostrum on väga, väga hea, aga tegelikult äh, tundub, et aidatakse mm, pigem piraate ja ja aidatakse pagulastel saabuda Euroopa Liitu. me, me, me ei taha relvastatud piraatidega koostööd teha. tänan. suur aitäh, kallis kolleeg, härra Castaldo, FTD variraportöör. suur tänu, ma tahaksin öelda aitäh härra Panserile suurepärase töö eest. see on kindlasti midagi, mida me saame toetada. meil toimusid väga kirglikud mõttevahetused, aga tulemus on hea. nagu kolleegid meenutasid meile, meil tuleb järele mõelda, mis võib juhtuda siis, kui kindral Hafta sureb me teame, et tema tervis pole hea eh, ja see võib omakorda tekitada uue kriisi Vahemere rajoonis. nüüd tuleb järele mõelda, milliseid stsenaariume võib see kaasa tuua. kindlasti hakkab see negatiivselt mõjutama juba niigi keerulist olukorda. me ei tea, mis võib juhtuda LNA-ga, me ei tea, millise killustatuse see kaasa võib tuua, millise võimuvõitluse see võib tekitada armees. sellel on kõigil väga suur mõju ilmselt. küsimus on selles, kes saab kindrali järglaseks, kes tegelikult haarab võimu tegelikult need probleemid on sarnased mitte ainult selles riigis, vaid ka kõikides, kogu regioonis. me näeme, et praegu toimub selline allakäiguspiraali mööda liikumine. meie igal juhul peame raporti küsimuses ära otsustama. me saame toetada seda raportit, selle põhisuunda ehm, võt-, stabiilsuse võtmeks on meie arvates ÜRO, ehm, samuti tuleb ehm, rahvuslik lepitamine võimalikuks teha ja nii palju kui võimalik rühmitusi relvitustada, igal juhul saame toetada seda raportit nüüd on variraportöörid ära kuulatud ja siis on veel kolm, kolm kolleegi. härra Vettini. noh, kõige, kõigepealt küsin, kas veel, veel keegi tahab sõna? ei soovi? no hea küll, härra Vettini. Ähm, aitäh, tahtsin öelda, et see raport on minu arvates väga hea, see on arusaadav ja see tõesti annab hea ülevaate olukorrast, see on väga täpne. ja see on kõik väga positiivne. oluline on, et meil oleks selles teemas nii suur üksmeel kui võimalik, sest siis on vähem segadust ja me peame tagama, et me saame laiaulatusliku heakskiidu, enne kui edasi liigume ma arvan, et äh, kõik meie soovitused peavad äh, olema kooskõlas teiste algatustega, näiteks Itaalia on selle teemaga tegelenud ja me peame üritama tagada seda, et kõik meid toetaksid, et kõikidele meetmetele oleks võimalikult suur toetus on erinevad algatused, mis käsitlevad rändeprobleemi, aga praegu Itaalia ka tihendab oma suhteid Liibüaga. aitäh, härra Bettini, nüüd härra Hadži Džodžu. η οποία πράγματι έχει αρκετά θετικά στοιχεία, μερικά τα οποία κρίνουμε. Suur tänu selle raporti eest, härra Panseri. me võime neid ettepanekuid toetada peame üritama neid algatusi toetada nii palju kui võimalik, organiseeritud kuritegevust tuleb kindlasti silmas pidada. ja kui mõelda sellele, milline kaos seal praegu valitseb, lisaks äh, kindral Hafta võimalik äh, lahkumine, see loomulikult olukorda paremaks ei muuda. aga mul on siiski üks küsimus arvestades, et me oleme jõudnud praegusesse olukorda, kuidas me saaksime neid soovitusi ajakohastada? milliseid soovitusi on vaja ajakohastada ja kuidas seda teha? lisaks mõned liikmesriikide esindajad peaksid midagi välja ütlema, sest mõned liikmesriigid on olnud täiesti vait nende teemade osas. suur tänu ja nüüd härra Schaffhauser. suur tänu, teen kiirelt. mul on kolm märkust. esimene, väga lihtne on ühte riiki destabiliseerida, aga palju raskem on teda pärast üles ehitada. mida me Liibüas tegime? see on praegu peaaegu mõeldamatu. kujutage ette Süüria olukorda, kui Assad ei oleks seal, siis oleksime samasuguses olukorras eh, nagu Liibüas ja siis oleks raske meil seda riiki jälle üles ehitada, meil ei ole isegi eh, ülesehitamiseks mingeid vahendeid, elemente. nüüd ilma riigita ei ole võimalik ka äh, arengut toetada, ega mingisugused vabaühendused ei ole huvitatud sellest. Äh, kuidas muidugi raha kasutatakse, on huvitav, tuleks uurida seda, aga tundub, et äh, abiraha kasutamisel, mis peaks kodanikuühiskonna aitama, on väga ebatõhusalt käitutud. nüüd kolmandaks, kindral Haftari surma puhul või tema taandumise puhul, ma ei tea, kuidas tegelikult praegune olukord on, peaks olema ühenduses tema personaliga, aga mulle tundub küll, et siis, kui see kõik juhtub, on ülesehitus peaaegu võimatu. ma olen päris pessimistlik, raportis on räägitud jõududest, mis aitavad riiki üles ehitada, aga kui seda elementi nagu kindral Haftar enam pole, siis ma kardan küll, et äh, see äh, lääne toetatud destabiliseerimine ei pöördu äh, soodsamaks protsessiks, tänan. okei okay,, thank you, Mr Chef. aitäh, härra Panseri, kas te soovite vastata nii lühidalt kui võimalik? teen lühidalt ma tahaksin tänada kõiki, kes täna sõna võtsid ja aitäh äh, selle eest, mida te ütlesite. härra Hafta, me ei tea, mis temaga juhtub. jah, tema tervis äh, on praegu keerulises faasis, tal oli kasvaja, tal oli operatsioon, aga me ei tea, mis edasi saab aga praeguses olukorras me võime siiski jääda selle poliitilise kokkuleppe juurde, mis meil on ja minna samamoodi edasi, ma olen nõus, et me peame raportit ajakohastama, kui mingid muudatused toimuvad, see on täiesti selge. ja selleks, et me saaksime kõiki neid soovitusi toetada on meil vaja kaasata nõukogu ja komisjoni, sellepärast et äh, nende soovitust, nendele soovitustele peavad järgnema ka tegevused välispoliitika vallas, aitäh! suur tänu! aitäh selle lühikese arutelu eest, hääletus toimub homme hommikul Ahveti komisjonis ja täiskogu hääletus on plaanis juunikuu Strasbourgi koosolekul. nüüd äh, lähme edasi järgmise teema juurde. nimelt neljas punkt, soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile äh, Euroopa Liidu ja Tšiili ajakohastatud, ajakohastatud assotsieerimislepingu läbirääkimiste kohta kahekümnendal veebruaril öö, pakkus härra Tannok välja viis kompromissettepanekut, palun, Charles. aitäh. mul on suur rõõm selle raportiga tegeleda, et Tšiili on riik, mida ma külastasin aastaid tagasi öö, ma pimedamate päevade ajal ja nüüd olen olnud tunnistajaks, kus sellest riigist on saanud äh, demokraatlik riik ja suur au oli olla ähm, raportööriks äh, assotsieerimislepingu juures. ma mäletan seda esimest äh, assotsieerimislepingu läbirääkimisi, mille, mis toimusid ligi kakskümmend aastat tagasi ja kui kolleeg Solfranco oli raportöör ja nüüd on hea et on, oleme edasi jõudnud järgmine põlvkond nii-öelda ja väliskomisjon on loomulikult tegelenud äh, poliitilisemate küsimustega ja tahaksin täna vari, tänada variraportööre. ma olen teadlik, et kokku oli ainult viis kompromissi, aga ka muudatusettepanekuid oli vähe, ainult kuuskümmend üheksa ning mina olen kuu, kuueteistkümne pool olnud kas positiivselt poolt või erapooletu, need kuusteist muudatusettepanekut, mida kompromissidesse ei kaasatud erinevatel põhjustel. alguses tahtsin pigem toetada ka üheksateistkümnendat roheliste tehtud ettepanekut, aga siis ma sain aru, et see oli tegelikult vigane. et USA oleks Tšiili suurim kaubanduspartner me avastasime tegelikult, et selleks on Hiina ja see on olnud juba nii mitu aastat. nii et selline muudatus on toimunud viimaste aastate jooksul. märkamatult on Hiinast saanud suurim majanduspartner ja ma ei teagi, kas rohelised äh, tahaksid selle ettepaneku tagasi võtta või teha suulise ettepaneku, et ümber sõnastada. nagu ma ütlesin, siis hääletuse osas äh, tuginesin sellele, et Tšiili on arenenud küpse demokraatia, ta on väga hea majanduspartner Euroopa Liidule ja seetõttu me kõik loodame, et äh, jõuame võimalikult positiivse tekstini, mis äh, tunnustab kõiki neid muudatusi, mis äh, selles riigis viimase kolmekümne aasta jooksul toimunud on, siis kui valiti kurss demokraatia suunas kui lõppes äh, Pinochet valitsemisaeg, kus muudatusettepanekud on olnud liiga kirjeldavad minu arvates või läinud kangemale reguleerimisalast, siis neid ma toetanud ei ole. aga hea meelega kuulaksin nüüd ära kolleegide arvamused, variraportööride arvamused, kuidas saaksime seda raportit veelgi paremaks muuta ja hääletus, kui ma ei eksi, toimub homme, aitäh! suur tänu, nüüd on soovinud sõna kolleeg Sovko ja kolleeg Kastaldo, kas keegi veel, kui ei, siis andke märku. ja nüüd kolleeg Sovko, palun. aitäh. head kolleegid, arvestades, kui oluline on selle assotsieerimislepingu ajakohastamine, mis hõlmab sektoriaalset koostööd ning äh, ka poliitik-, liitlastele julgeolekukoostööd, aitaks äh, see raport äh, veelgi kaasa Euroopa Liidu ja Tšiili vaheliste suhete parandamisele. ma tervitan härra Tannoki ettepanekuid kompromissettepanekute osas, nad on tasakaalukad, võtsid arvesse Rahvapartei seisukohti olulisemate teemade puhul. lisaks selle aasta alguses käisin ka Tšiilis ja kohtusin ka Horvaatia diasporaaga, kes on avaldanud suurt mõju riigile ning äh, oluline on ka diasporaa kaasamine, kultuurikoostöö toetamine, investeeringute toetamine Euroopa Liidu ja Tšiili vahel ja raportöör on välja toonud, et Hiina on Tšiilis suurimaks partneriks, seega peaksime ära kasutama neid kultuurilisi sidemeid, et et säilitada Euroopa mõju seal maailmajaos. aitäh, kolleeg Zovko. härra Kastaldo, palun. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada härra raportööri suurepärase töö eest praegu assotsieerimisleping Tšiili, Mercosuri ja Mehhikoga on väga olulised Ladina-Ameerika jaoks peab Euroopa Liit olema suurim partner, eriti olukorras, kus äh, teised riigid avaldavad seal üha rohkem mõju, muuhulgas ka Hiina ning äh, nagu öeldi, see on nüüd peamine kaubanduspartner Tšiili jaoks. me peame ühiselt nende väljakutsetega toime tulema, mõelge kas või rändevoogude peale, lisaks äh, inimõiguste teemalised aruteludes. alates kahe tuhande üheksandast aastast on need arengud kõik äh, kestnud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, mille kohaselt me peame Tšiilit julgustama probleeme lahendama, mis puut-, Puti vähemus, kellel on oluline roll mängida Äh, alates aastast üheksakümmend seitse oleme näinud, et äh, Tšiili valitsus on nende alad okupeerinud ning nad tegelevad karjakasvatusega ja me peame jõudma ka kolmekümne esimese punkti osas kokkuleppele, mille kohaselt Tšiili peaks tagama õiglase kohtupidamise äh, kui juttu on terrorismivastase võitluse sätetest, see on seotud Pinochet režiimiga, seal on väga laiapõhjaline mõiste terrorismi jaoks, see võimaldab inimesi alusetult kinni pidada. härra Kana on mm, selle rühmituse juht ja ta on mõistetud koduaresti, see ilmestab, kui tõsine see olukord on. me tahame igal juhul, et tekstiga edastaksime selge sõnumi Tšiili valitsusele, et see ajale jalgu jäänud klausel tuleks eemaldada ja vähemuste õigused kaitsta, aitäh! suur tänu, härra Castaldo, kas keegi veel soovib sõna? ei soovi, siis äh, härra Tänak suur tänu variraportööridele nende julgustavate märkuste eest. vastuseks Rahvapartei kolleegile, jah, ka mina olen kohtunud Horvaatia diasporaaga ja mõnedel läheb väga hästi äris. ja neid äh, aspekte ei tohi kõrvale heita. kogu Ladina-Ameerikas on suuri kogukondi Euroopa Liidu riikide esindajaid ja need seosed on väga tähtsad, ähm, et paremini olukorda mõista, investeeringuid, turismi, perestemeid ja nii edasi. hea, et selle välja tõite. nüüd äh, vastuseks äh, kolleeg Castaldole. ma mõistan, mida ta räägib ähm, pärisrahvastest ja Maputši vähemusest ja oluline on, et neid koheldaks äh, võrdselt, äh, et nende õigusi ei rikustaks ja see on, toetame igati seda seisukohta esimeses kompromissettepanekus ja ega mul muud midagi lisada ei ole, eeldan, et hääletus äh, pälvib homme suure toetuse, aitäh! suur tänu, Charles, hääletus on tõepoolest homme hommikul ja täiskogu hääletus tõenäoliselt juunikuus. nii, lähme edasi, viies punkt, valimisvaatlusmissiooni lähetus Montenegro viieteistkümnenda aprilli presimiste valimistele. enne kui annan sõna kolleeg Castaldole, kes oli delegatsiooni juht, tuletan meelde, et märtsis toimus arutelu Montenegro justiits- ja asepeaministriga ja me kõik teame, kui oluline on valimisprotsess Montenegros demokraatia juurdumise osas. seega, härra Castaldo, huviga kuulame teie seisukohti ja pärast saavad sõna ka kolleegid, palun. suur tänu mul on väga hea meel, et saan selle ülevaate teile anda. sest et äh, meil on toimunud ka volinik Haaniga selle missiooniga seoses kohtumine seoses äh, siis äh, laienemisprotsessiga ja see näitab, kui olulise protsessiga on tegemist mitte ainult Montenegro jaoks ja Balkani riikide jaoks, vaid ka Euroopa Liidu jaoks ja äh, viiekümne kolme protsendiga äh, võitis äh, siis presidendi valimised praegune president ja tegemist on tõesti väga oluliste valimistega, sest peeti kinni ka rahvusvahelistest standarditest. seda on oluline välja tuua eriti võttes arvesse, et opositsioon on varasemalt äh, valimisi kritiseerinud, äh, nüüd aga võib öelda, et tehnilise poole pealt vähemalt valimised toimisid väga hästi, võib öelda, et paremini kui mõnedes äh, teistes Euroopa riikides, kõik oli väga hästi koordineeritud ning Euroopa Parlamendi missioon käis ka Monteprimus, mis on üks piirkond Montenegros ja samuti mõnedes teistes linnades. valimisvaatlusmissioon üldiselt äh, tõi välja positiivseid aspekte, menetluste juures oli väiksemaid rikkumisi, kuid kogutulemust need oluliselt ei mõjutanud. meie meeskond äh, siis kritiseeris eelkõige valimiskaste, mis ei olnud kohati piisavalt äh, stabiilsed, olid liialt Äh, halvalt konstrueeritud, et see on võib-olla üks punkt, kus on võimalik parandusi läbi viia. ma pean ausalt ütlema, et olin väga üllatunud selle üle, kui hästi olid menetlused korraldatud. ja on tõesti oluline välja tuua, et me nägime, et toimus valimiskampaania mis võib-olla ei olnud äh, avalikkuses niivõrd, ei äh, pälvi niivõrd palju tähelepanu avalikkuses, äh, paljud kandidaadid ka hakkasid kampaaniat tegema ning registreerusid väga hilja. Mm, sealhulgas ka näiteks Borganitsaatias ja teistes kohalikes omavalitsustes toimunud valimisi pidas rahvas tegelikult olulisemaks kui presidendivalimisi, aga vähemalt tehnilise poole pealt toimus äh, kõik tõesti eeskujulikult ja härra Kunatovitš tõepoolest sai väga hea tulemuse. me kuulasime ära ka erinevad äh, kodanikuühiskonna esindajad pärast kahtekümmet seitset aastat äh, või, või viimase kahekümne seitsme aasta jooksul on siiski parteimaastik hästi arenenud ja viimase aja arengud on olnud pigem positiivsed. siiski tahaksin mõned aspektid välja tuua. õigusraamistik. Äh, Othiri ja Veneetsia komisjoni soovituste ellurakendamine. osa neist soovitustest, mis esitati aastal kaks tuhat seitseteist, leidsid ka elluviimist, nii et see näitab, et poliitiline tahe on olemas. osa soovitustest tõi välja selle, et opositsioonijõud äh, boikoteerisid valimisi. ja äh, siin on oluline ka reforme läbi viia, et valimisprotsess muutuks läbipaistvamaks. sellised reformid oleks olnud lihtne vastu võtta, kuid seda ei tehtud. nii et äh, suurem läbipaistvus oleks kindlasti abiks selle tõime ka ühe olulise aspektina välja, läbipaistvus, samuti professionaalsus, see, kuidas siis valimiskomisjon äh, toimis. mitmed tunnistajad äh, tõid välja, et valimiskomisjon äh, ka mõnedel juhtudel sekkus ja viitas läbipaistvuse probleemidele. ei ole päris selge, miks kogu see protsess ei ole veel piisavalt avalik, nii et teatavaid rikkumisi siin siiski toimus, aga me näeme, et äh, parlamendi valitsus äh, tegelesid sellega. niisiis äh, läbipaistvust parandavad meetmed on olemas ning valimiskomisjoni liikmed tõesti juhtisid sellega tähelepanu niisiis, teatud rikkumisi toimus äh, menetlus, menetluses valimisprotsessis, mis toodi ka välja ja nüüd tulles komisjoni juurde, siis me nägime, et äh, äh mis puudutab meedia rolli kampaanias, siis Othir äh, viitas ka sellele, meile valimisvaatlejana, vaatlejatena ei olnud võimalik kõike täielikult jälgida äh, piiratud ajaraamistiku tõttu. ning äh, äh, samuti, mis puudutab meediakajastusi, siis op-, opositsioon, põhilisele opositsioonikandidaadile oli ainult üks kolmandik sellest eetrijast, mis äh, liiderkandidaadil ja ka teistel kandidaatidel ei olnud piisavalt eetriaega, et oma vaateid tutvustada mida saab veel öelda, on olemas kaks äh, telekanalit, mitmeid äh, raadiokanaleid äh, ning toodi ka välja, et olid võimalikud teatavad huvide konfliktid ning oli kahtlusi, et meediakanaleid võidi mõjutada ning nad ei pruukinud olla erapooletud. nüüd kandidaatide kohta, neid oli seitse kandidaati. üks, siis see, kes jõudis kolmandale kohale sai, sai kaheksakümmend kaks protsenti häältest, äh, on siis ühe väiksema opositsioonipartei äh, liige kolleegid kindlasti saavad ka äh, omalt poolt võib-olla äh, midagi lisada selle kohta, et tegelikult korralikku valimisprogrammi äh, nad ei esitanudki hoolimata kandideerimisest. ja tahan veel öelda seda, et me kohtusime kodanikega ning nägime, et rahvas on väga Euroopa-sõbralik, seitsekümmend protsenti rahvastikust ähm, on öelnud, et nad soovivad Euroopa Liiduga liitumist, nad näevad Euroopa Liidu positiivses valguses ja sellepärast on ka meie huvides, et me neid lootusi ei petaks. ja võib-olla peaksime president Vujanovitšile, äh, president Vujanovitšiga mõnele järgmisele täiskogule äh, kutsuma. suur tänu, see oli tõesti väga kiirelt ähm, esitatud ettekanne, kes nüüd järgmiseks, kas härra äh, Pitsula soovib sõna, härra Tänok, äh, rohkem mitte keegi, palun, kolleeg Pitsula. aitäh, härra esimees, tahtsin lihtsalt äh, äh kinnitada üle selle, mida ütles meie missiooni juht, me meil oli tõesti seitsmeliikmeline meeskond, aga kokku oli vaatlejaid üle kahe tuhande, kes siis olid kas siseriiklikest või rahvusvahelistest organisatsioonidest ning kes vaatlesid Montenegro valimisi. Need valimised olid esimesed olulisemad valimised pärast kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimunud parlamendivalimisi. toonased valimised toimusid väga dramaatilistel asjaoludel ja võib öelda, et äh, need valimised toimusid palju tavapärasemates tingimustes. ning nagu juba mainitud, siis äh, siis suuremaid korralduslikke või muid vigu valimispäeval me ei täheldanud, aga sellegipoolest tuleb presidendivalimisi Montenegros võrrelda eelmiste valimistega ja vaadelda seda, kas kas Montenegro ametnikud äh, on tõepoolest ka ellu rakendanud Ohtiri esitatud soovitusi, mis esitati siis pärast eelmisi valimisi. nii et seda silmas pidades ma ütleksin, et need valimised erakondade vahelisi suhteid ei parandanud Montenegros, need suhted on jätkuvalt teravad valitsuspartei ja opositsioonijõudude vahel. nii et jälgime huviga seda, millised on tulemused pärast kohalikke valimisi, eriti siis need, mis toimub Podolitsas järgmisel kuul. sellegipoolest võib öelda, et äh, kaks kolmandikku valimi-, valijatest toetasid Euroopa-meelseid, läänemeelseid kandidaate, nii et võib öelda, et Montenegro liigub õiges suunas aga muidugi tuleb silm hoolikalt peal hoida arengutel, sellegipoolest võib öelda, et tegemist on riigiga Lääne-Balkanil, mis tõesti mängib juhtrolli. aitäh ja nüüd Charles Tänak, palun. aitäh, esimees, ka mina tahaksin kolleegi tänada. härra Kastaldot suurepärase ülevaate eest. ma lugesin just äh, Udiri esialgset aruannet, mis on väga sarnane siis meie missiooni juhe märkustele ning äh, ma ütleksin, et äh, jah, väiksemaid rikkumisi, väiksemaid kaebamisi oli valimiste üle, kuid äh, lugedes äh, seda raportit ja kuulates ka seda, mida ütles kolleeg Castaldo, siis äh, tegemist ei olnud laiaulatuslike rikkumistega, mis seaksid kahtluse alla valimistulemuse, mis oli väga selge. juba esimeses voorus sai võidu Ivanovitš. jah, see valmistab mulle muidugi suurt head meelt, äh, sest et viimase seitsme aasta jooksul olen ma just äh, selle teemaga tegelenud, et kuidas parandada õiguslikku alust, mis puudutab valimisi Montenegros. selgelt on see üsna hästi läinud, on viinud, viidud läbi reform, mis vastavalt Otsiri soovitustele oli üsna suur kandidaate valik ja nagu kolleeg Pitsula ütles, siis äh, võib öelda, et suuresti Ähm, toetatakse liitumist Euroopa Liiduga, nii et võib öelda, et tegemist on edulooga. ja teeksin ka ettepaneku äh, kolleeg Castaldoga. president Meonovitš on äh, üks vanimaid riigipäid Lääne-Balkani riikide hulgas ja et kutsuda teda täiskogule rääkima, äh, see ettepanek, kui ma nüüd ei eksi, mis puudutab endise Jugoslaavia äh, ajalugu, siis ta oli vist ka endise Montenegro vabariigi juhtmedega, kui see oli veel Jugoslaavia osa. nii et teda on olnud riigijuht juba väga pikka aega, nii et oleks tõesti väga huvitav kuulata tema kogemusi, nii et äh, vähemalt minu fraktsioon võtaks väga positiivselt vastu selle ettepaneku, kui esitada formaalne äh, ettepanek härra Dajanile kutsuda täiskogule äh, külla aitäh. Äh, äh, jah, tundub, et ka teised kolleegid äh, noogutasid peaaegu registreeritud Ljukanovitši varasematest kogemustest ka endises Jugoslaavias. nüüd, kui rohkem kellelgi märkusi ei ole selle teema kohta, siis suur tänu kolleeg Castaldole, et andsite meile ülevaate sellest valmisvaatlusmissioonist püüame nüüd äh, natukene ajale järgi jõuda. jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde. Good to see you, Ambassador. How are you doing? Very well. So we now come to item number six to the Lähme siis kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab hiljutisi vahe, vahejuhtumeid Küprose Vabariigi majandusvööndis. nimelt äh, see, et Türgi on blokeerinud puurlaeva, puurlaeva tegevust, millele on äh, puurimisloa andnud äh, Küprose valitsus. tahaksin veel tervitada meie külalist, suursaadikud Nikolas Emiljut, kes on siis Küprose Vabariigi äh, alalisest esindusest Euroopa Liidu juures ning tere tulemast äh, ka proua Angelina Eichholistile, kes tihtipeale meie äh, komisjonis külas käib. Äh, tema on siis välisteenistuse Lääne-Euroopa, Lääne-Balkani ja Türgiga tegelev haldusdirektor tere tulemast teile. komisjoni iga-aastane eduaruanne Türgi kohta, mis avaldati eelmisel nädalal, oli väga kriitiline, mis puudutab arenguid Türgis, nagu te teate. ja lisaks äh, muretekitavale siseolukorrale tegutseb Türgi üha agressiivsemalt ka oma naabritega, sealhulgas äh, Euroopa Liidu liikmesriikidega ning meil toimus eelmisel nädalal ka arutelu täis kogul, mis puudutab kahte Kreeka sõdurit, kes on Türgis kinni peetud, et täna me arutame Türgi eh, hiljutisi, mm, hiljutist tegutsemist ähm, Küprose Vabariigi majandusvöndis. teeksin kokkuvõtte viimastest arengutest eh, veebruaris, ähm, siis Türgi sõjalaevad äh, äh, äh, takistasid puurlaeva tööd äh, mis siis tegutseb äh, Küprose vetes, Itaalia energia äh, ettevõtte alus ja selliseid juhtumeid on ka varem toimunud, äh, selliste juhtumid Türgi poolt. Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on väga selgelt hukka mõistnud sellise Türgi tegevuse Küprose majandusvööndis ja meenutaksin, et juba novembris kaks tuhat neliteist võttis parlament äh, vastu resolutsiooni sel teemal, kus kutsuti üles Türgit käituma vastavalt rahvusvahelisele õigusele ning lõpetada sellised provokatiivsed tegevused Küprose Vabariigi majandusvööndis. ütleksin siis, et pikemalt viivitamata annaksin sõna Ange, kui Angelina midagi selle vastu ei ole, saadikule, suursaadikule Äh, Nikolai Emiljule. suur tänu veel kord, et siia tulite ja kuulaksime hea meelega ära teie märkused. suur tänu, esimees, suur tänu südameliku vastutust ja suur tänu sissejuhatajate sõnade eest, samuti suur tänu, et olete tänase arutelu korraldanud. mul on hea meel teiega ja proua Eichhorstiga seda arutelu pidada. lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud äh, külalised, äh, see ei tule teile kindlasti üllatusena, kui ütlen, et mul oleks palju parem meel, kui saaksin oma tänases sõnavõtus keskenduda koostööle ja sünergiavõimalustele Ida-Vahemere piirkonnas, selle asemel, et rääkida neist hiljutistest vahejuhtumitest Küprose Vabariigi majandusvööndis. lõppude lõpuks on Küprose poliitika äh, alati põhinenud äh, vastastikusel koostööl selles piirkonnas ning äh, lähedaste suhete loomisel kõigi meie naabritega. me oleme veendunud, et koostöö ja sünergia loodusressursside vallas Ida-Vahemere äh, piirkonnas on äärmiselt oluline selleks, et luua head suhted selles piirkonna riikide vahel ja et edendada rahu seetõttu on meie riik, on minu riik alati pidanud äh, naaberriikidega koostöösuhteid, riikidel nagu Egiptus, Iisrael, paljud teised selles äh, piirkonnas ning me oleme alati ähm, äh, või me oleme alati pidanud väga oluliseks, et see piirkond oleks ka Euroopa Liidu energiastrateegias prioriteetne. Küpros Euroopa Liidu liikmesriigina on usaldusväärne partner nende, selle piirkonna riikide eh, nafta- ja gaasiettevõtetele. ning võttes arvesse neid loodusressursse, mis on Vahemere idaosas juba avastatud ja võidakse eh, tulevikus avastada, eh, on need väga olulised ka tule, tulevastes suhetes seetõttu kahe tuhande neljandal aastal Küpros kuulutas äh, selle piirkonna oma majandusvööndis, vööndiks ning Egiptuse, Liibanoni, Iisraeliga on sõlmitud ka vastavad kokkulepped. Küprosel ei ole mingeid äh, peidet, mingit peidetud agendat, me soovime teha positiivset koostööd poliitilise, poliitilist ja sotsiaalmajanduslikku koostööd oma naabritega. ja see oleks selline koostöövorm, mis võimaldaks kõigil selle piirkonna riikidel tegutseda vastastikuse austuse vaimus, võttes või austades kõigi osalevate riikide suveräänsust. Küpros on head suhted praktiliselt kõigi oma naabritega, äh, välja arvatud üks tähelepanuväärne erand, äh, nimelt Türgi püüab eelkõige edendada omaenda huve Vahemere idaosas e, ja e, püüab tuua süsivesiniku e, varud selles piirkonnas oma kontrolli alla. Türgi käitumine kujutab endast ka laiemat julgeolekuriski hapras Vahemere idaosas ning kujutab endast selget liikmesriigi Euroopa Liidu liikmesriigi suveräänsust, suveräänsete õiguste rikkumist. Äh, liikmesriigi, mis on teinud suuri investeeringuid äh, Vahemere idaossa. Äh, Euroopa Liit on viimasel ajal investeerinud kolm viiskümmend neli miljonit eurot Vahemere idaosa maavarude uurimiseks, gaasivarude, eh, naftavarude uurimiseks. Türgi tegevused selgelt ei ole kooskõlas nende Euroopa Liidu liitumiskandidaadi staatusega. Nad, Türgi ei pea kinni Euroopa Liidu jaoks olulistest põhimõtetest nagu heanaaberlikkus ning konflikte rahumeelne lahendamine ning äh, see tegevus on vastuolus ka Euroopa Nõukogu kahekümne esimese septembri kahe tuhande viienda äh, aasta resolutsiooniga. kuigi Türgi on vabatahtlikult äh, liitunud dokumendiga, mis näeb ette vastavad äh, koostööjuhised naaberriikides, alguses Küprosega. selle asemel on Türgi aga näidanud üles väga agressiivset käitumist, hoolimata korduvatest üleskutsetest Euroopa Liidu poolt. kahekümne kaheksandal märtsil ütles äh, Türgi sisejulgeolekunõukogu väga selgelt välja, et Ankara kavatseb jätkuvalt äh, järgida oma huve äh, Küprose Vabariigi majandusvööndis. võttes arvates hiljutisi vahejuhtumeid, siis äh, üheksandal veebruaril kaks tuhat kaheksateist takistasid Türgi sõjalaevad äh, jõuga Itaalia äh, purimisplatvormi kasutamist. see oli siis Itaalia ettevõtte uurimisplatvorm, kus viidi läbi Ähm, mm, siis ähm, ähm, puurimist. ning äh, see toimus Küprose Vabariigi majandusvööndis NI on siis ettevõte, kelle äh, platvorm kuulus ettevõttele oli Küprose Vabariik ka andnud vastava loa ning see tegevuse takistamine toimus Türgi poolt ettekäändel, et seal viidi läbi sõjaväelisi õppusi, kus kasutati ka lõhkeainet. ja seda hoolimata sellest, et Küprose ametivõimud olid purmise kohta ka hoiatuse edestanud. oli väga selge, et Türgi viis oma õppusi just selles piirkonnas läbi taotluslikult, et rikkuda Äh, Küprose suveräänsuse õigusi. kahekümne kolmandal veebruaril pärast seda, kui, äh, kui siis puurimine oli kolmteist päeva, kolmeteistkümnes päevaks peatatud, püüti seda jätkata, aga see blokeeriti taas Türgi sõjalaevade poolt. see vahejuhtum näitab selgelt, et Türgi on oma sellist tegevust äh, eskaleerinud Vahemere idaosas ning eh, viib läbi siis sõjaväelisi õppusi eh, nii meie, meile kuuluval mere äh, territooriumil kui õhuruumis. see tähendab, et tekib ähvardav, hirmutav õhkkond selles piirkonnas tegutsevate äh, ettevõtete jaoks ning see takistab nende koostööd Küprose valitsusega, mis on ka Türgi eesmärk. rahvusvaheline kogukond tunnustab Küprose õigust majandusvööndile nagu selgelt nähtub mitmetest avaldustest ja resolutsioonidest, sealhulgas ka sellised, mille on koostanud äh, teie äh, koda ning samuti Küprose õigusele via läbipurimistega, sest Küprosel ei ole mingeid kahtlusi oma õiguste osas, kuid kui Türgi arvab, et ja me oleme arvamusel, et siin tuleb lähtuda artiklist kolm ÜRO äh, hartast äh, ning äh, mis näeb siis ette rahumeelseid kokkuleppeid Küpros on alati olnud äh, usaldusväärne partner Vahemere idaosas, me oleme alati püüdnud vältida pingeid ning pingeolukorrade eskaleerumist. Euroopa Parlament nagu ka teised Euroopa institutsioonid, nõukogu, äh, ülemkogu ja komisjon on väljendanud toetust Küprose suveräänsetele õigustele ja seda korduvalt. ma meenutaksin eh, novembris kaks tuhat neliteist Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud avaldust, mis puudutab Türgi tegevust ja samuti ka Euroopa Parlamendi raportit Türgi kohta ja meenutaksin ka hiljutist ülemkogu eh, hiljuti ülemkogu järeldusi nagu ka komisjoni viimast iga-aastast aruannet Türgi edusammude kohta liitumisläbirääkimisprotsessis. kõik Euroopa Liidu organid on ühehäälselt kinnitanud, et Türgi tegevused kujutavad endast äh, Küprose Vabariigi suveräänsete õiguste rikkumist rahvusvahelise õiguse kohaselt ning samuti on kutsutud üles Türgit lõpetada äh, Küprose Vabariigi suveräänsete õiguste rikkumist ning ka oma provokatiivse tegevuse lõpetamist Küprose Vabariigi majandusvööndis ning eh, lõpetada ähvarduste tegemine Küprose Vabariigi vastu. ülemkogu äh, siis rõhutas kahekümne kolmanda märtsi järeldustes ka oma solidaarsust Küprosega ning kutsus üles Türgit lõpetada oma tegevused Vahemere idaosas ning äh, austada Küprose suveräänset õigust ähm, viia läbi uurimistegevust, mis puudutab talle kuuluvaid loodusvarasid ja samuti meenutas Türgile kohustusi pidada kinni rahvusvahelisest õigusest ning edada hea naaberlikke suhteid kõigi naabritega, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriikidega nagu Küpros Need äh, dokumendid edastati ka president Erdoganile hiljutisel kohtumisel Varnas. sellegipoolest äh, ei ole Türgi kinni pidanud vastavatest sätetest ning äh, Türgi seisukoht on, et tegemist ei ole Küprose Vabariigi majandusvööndiga, vaid need saared asuvad nende territoorvetes. see on täiesti meelevaldne tõlgendus territoriaalvetest ning Türgi ei tunnusta ka Küprose Vabariigi kokkuleppeid naabritega, mis puudutab Küprose majandusvööndit ka Küprosel elavad türklastest kodanikud saaksid kasu sellest, kui toimub süsivesinike kaevandamine ning äh, samuti on kokku lepitud selles, et ähm, föderaalvalitsuse tasandil vastu võetud seadused peavad olema aluseks vastava kaevandustegevuse läbiviimiseks ning Küprose Türgi päritolu et siis Türgi kodanik Eh, SKP inimese kohta on ka oluliselt kõrgem kui, kui kreeklastest eh, küproslastel. seda kõike arvesse võttes on oluline, et sellised arengud ei jätkuks. peab jätkuma selline maavarade kaevandamine, mis võimaldaks eh, rahu ja heaolu edendamist kogu, kogu piirkonnas. suur tänu võimaluse eest täna siin kõnelda ja suur tänu mind ära kuulamast. Angelina Eichhorst nüüd saab sõna äh, Angelina Aihost. aitäh, ähm, suur tänu. Te lõpetasite positiivse noodiga ja tõesti peaksime nii palju kui võimalik äh, keskenduma headele koostöövõimalustele selles piirkonnas, aga nagu suursaadik ja ka äh, koosoleku juhataja ütlesid, viimatised sündmused on viinud vastulauseni nii parlamendi kui välisteenistuse poolt, nõukogu poolt. proua Mogherini on avaldanud ka toetust ja solidaarsust Küprosele ning tuleb lõpetada ebaseaduslik tegevus Vahemere, Vahemere idaosas ning austada Küprose suveräänsust et oma ressu-, loodusressursside osas, see on seisukoht, mille on Euroopa Liidu institutsioonid võtnud ja see ei muutu. ja seda käsitleti, nagu härra suur, suursaadik ka mainis äh,, president Erdoganiga Varnas, meie oleme teenistuste tasandil seda korduvalt tõstatanud oma Türgi partneritega ja see on oluline, sest kandidaatriigina nagu te selgelt nägite komisjoni raportist, mis käsitles Türgit, mida ka juhataja mainis, kandidaatriigina on Türgi võtnud endale kohustuse austada heanaaberlikke suhteid ja rahvusvahelist õigust normaliseerida suhted kõikide Euroopa Liidu liikmesriikidega, sealhulgas Küprose Vabariigiga. ja nii, nagu ka proua Mogherini ütles, koostöös kõikide Euroopa Liidu juhtidega, seda fakti oleme korduvalt rõhutanud Türgile, heanaaberlikud suhted on üks põhimõtteid, mida Türgi kandidaatriigina peab austama ja mul jääb üle vaid veel kord öelda, et Äh, Küprose Vabariigi majanduspiirkonnas ei tohi Türgi seada ohte ei Kürbi, Küprose Vabariigi ega Euroopa Liiduga laiemalt. väga oluline on nüüd leida võimalusi edasi liikuma, liikuda, et jõuda lahenduseni ja pingeid leevendada ja ilmselt ka härra suursaadik nõustub, et hea on see, et Küprose juhid kohtusid eelmisel nädalal ja arutasid läbirääkimiste taastamise võimalusi. meie jaoks on see hea samm edasi. positiivseid külgi on kõvasti rohkem, et ÜRO volituste all selle teemaga edasi minna. see töö peab jõudma lõpule. me töötame konstruktiivselt oleme valmis seda tegema kõikide huvides. aitäh, aitäh ka härra suursaadik. suur tänu, Angelina Eihorst. nüüd on meie kaks külalist sõna saanud, nüüd annan sõna kolleegidele. täna on väga mitmed äh, Küprose kolleegid soovinud sõna. härra Papadakis, härra Navridis Ντουχάουρος, Κολεκτάνοκ, härra Hadžidžodžu, härra Sirkiotis ja härra Castaldo. kas keegi jäi ütlemata? kaheksa kolleegi on sõna soovinud, maksimaalselt kaks minutit. ja kõigepealt kolleeg Papadakis, palun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 meie peame oma seisukohti muutma, kui me tahame mõju avaldada. viimasel paaril aastal oleme üritanud Türgit järeleandmisi tegema, veenma, et aga me oleme näinud, et Türgi on muutunud ainult agressiivsemaks. nüüd oleme jõudnud punkti, kus äh, tuleb tõstatada ka majandus- ja muude sanktsioonide teema Türgi suhtes, nii nagu Venemaa puhul. see on ainukene võimalus praegusel hetkel, kuidas me saaksime toetada demokraatlikke jõude Türgi sees. kui me lihtsalt samamoodi jätkame, nagu siiani suhtume Türgisse nii leebelt, siis me ei saavuta soovitud tulemusi eksklusiivse majanduspiirkonna reeglite rikkumine on äh, rünnak Euroopa Liidu territooriumi suhtes ja see avaldab Euroopa Liidu energiapoliitikale märkimisväärset mõju. nüüd kolmandaks, me ei saa lihtsalt äh, soovida, et muudatused toimuksid, ma arvan, et äh, meil siin on reaalsusest natukene väär arusaam. Türgi jääb selle juurde, et Küpros on okupeeritud, kuidas me saame Küprose küsimuses lahendust leida, kui seal on Türgi sõjavägi? nüüd härra Hurus, palun. suur tänu. proua Mogherini oma esindaja kaudu Strasbourgis tõstatas Türgi teema, mainis, et äh, Türgi on piirkonnas oluline jõud, Euroopa Liidu oluline liitlane, aga Türgi äh, oht Küprosele on ka väga oluline ja kui me üritame Küprose konflikti lahendada, siis äh, me ei lahenda küll kõiki probleeme. Türgi käitub äh, jätkuvalt äh, provokatiivselt ja see avaldab negatiivset mõju idasuunast läänele Türgi sõjavägi tiirleb ümber Küprose ainult mõni nädal pärast seda, kui Šveitsis olid läbirääkimised, Türgi merevägi suurendab ainult oma jõudu ja väed kogunevad Nikosia lähedal see ei ole poliitika, mis viiks konfliktide lahendamiseni, pigem vastupidi. kui nüüd vaadata, millised on valimised kahekümne neljandal juunil, siis jõuame uue Ottomani impeeriumi loomiseni, mis on sarnane sellele režiimile, mida Gaddafi lõi aitäh, kolleeg Hadži Tšotšu, palun. aitäh, kõigepealt tahaksin öelda, et meil on nüüd võimalus väljendada oma seisukohti ja suhelda komisjoniga Türgi teemadel. me räägime ju praegu Küprosest Küprose suveräänsetest õigustest, mida on rikutud ja varasemalt ka korduvalt. nüüd on äh, mereblokaad, mis takistab äh, laevadel äh, naftat puurimast Küprose rannikul selleks ei ole mitte mingit juriidilist õigust, see, need ei ole Türgi territoriaal, territoriaalveed. praegusel hetkel me saame öelda, et kui Küprose konflikti saab lahendada, siis see aitaks kogu saart. ehk siis ma tahan öelda, et mõlemad kogukonnad usuvad, et nende veet-, neid, seda, neid territoriaal, seda territoriaalvett tuleks analüüsida, see on kasuks kogu saarele ja see aitaks ka parandada suhteid kahe kogukonna vahel. nüüd äh, on jäänud mulje Küprosel, et on vähenenud pooltevaheline soov konflikti lahendada enne kui puurimine algab, ütleksin järgnevat. Euroopa Liit on selgesõnaliselt hukka mõistnud äh, rikkumised majanduspiirkonnas, aga samal ajal Euroopa Liit käitus arglikult, kui toimusid läbirääkimised Šveitsis võib-olla tulevikus saan seda veel põhjalikumalt käsitleda. härra Castaldo, kaks minutit maksimaalselt. sageli käsitleme täiskogul Türgi teemat ja harva on meil midagi positiivset või neutraalselt öelda. nii et see on selge sõnum, et olukord ei ole hea. täna käsitleme Küprose eksklusiivset majanduspiirkonda Küprose territoriaalvetes, kus on palju loodusvarasid ja me näeme, et äh, piirkonna õigusi ei austata, kui nüüd vaadata Põhja-Küprost, siis ka nemad kritiseerivad äh, seda loodusvarade haldamist praegu on tegemist Äh, võimalusega Küprose jaoks. võimalus on ka välistel jõududel mängida siin äh, selget rolli, me teame, et Itaalia laevu blokeerisid Türgi laevad ja see on ainult äh, viimane häirekell selles pikas loetelus, kus on selge, et Türgi ei austa Euroopa Liidu territoriaal- leppe õigusi. mõned on võtnud seda ka kui sõjategevuse algust. me peame selgelt välja ütlema, mida me sellest arvame, me oleme soovinud sanktsioone, aga te mingeid tegevusi ei jäl-, järgne. president Erdogan ei soovi olukorda lahendada. me näeme, et volinik peab tugevamalt tegutsema läbirääk-, räägitakse, et tuleb avada järgmised peatükid, miks avada uusi peatükke, kui senisedki peatükid pole veel lahendust leidnud? me jätkame nendega palli põrgatamist äh, rändepoliitika tõttu. praegune Türgi ei saa olla kandidaat, kandidaatriik. kui me leiame teisi koostöövõimalusi, siis hea küll, aga me peame üle mõtlema oma kahepoolsed suhted Türgiga, sest praegusel hetkel me ei ole mitte midagi saavutanud. kolleeg Epidideios, palun. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με όλα όσα έχουν αναφερθεί από τους Aitäh! selge on, et see, mida me siiani kuulnud oleme, vastab kõik tõele kogu ühendus teab, et need pidevad rikkumised Türgi poolt on äh, provokatsioon Kreeka ja Küprose suhtes, tegelikult kogu Euroopa Liidu suhtes Türgi mängib ise maha kõik võimalused Euroopa Liiduga liituda. ei ole mõtet Türgiga praegusel hetkel mingeid läbirääkimisi pidada. Türgi on võtnud Küprose Vabariigi pantvangi Küpros ei saa oma piirkonnas äh, riigivõimu teostada ja selline olukord ei ole vastuvõetav. kui me tõesti tahame seda probleemi lahendada, siis peame katkestama läbirääkimised Türgiga, sest selge on, et Türgi ei saa mitte kunagi ja kindlasti mitte praegu läbirääkimisi pidada, meil ei saa olla mõistlikke suhteid Türgiga kui me hirmu või ükskõiksust välja näitame Türgi küsimuses, siis äh, näeme, mis juhtub. see on justkui surmaga dialoogi pidamine praegusel hetkel. aitäh ja nüüd kolleeg Navridis, palun. aitäh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 eelkõnelejad, eriti härra suursaadik, on pigem optimistlik ja ma nõustuksin temaga. mõningate aspektidega võin nõustuda. aga kahele külalisele ütleksin vastuseks, et meid toetavad kõik Euroopa Liidu institutsioonid mis puudutab puudutab äh, Küprose Vabariigi olukorda ja õigusi. ma ei arva, et toetust saaks veel rohkem olla Küprosele, mida me siis veel tahame, veel ühte resolutsiooni, tahame uut avaldust? ma lihtsalt küsin ja kui jutt on välisteenistusest, siis äh, mul on teile sama küsimus. teiseks, me oleme öelnud, et see, mida Türgi teeb, ei ole seadusega kooskõlas see on justkui lõuahaak, see venitab meie projekte, mida me siis teeme, me tahame mingit leebemat lähenemist või kas me peaksime olema pisut jõulisemad ja kehtestama näiteks sanktsioonid? me isegi ei kasuta seda sõna ja võib-olla tuleks nüüd äh, sellele mõelda, see on minu küsimus teile. kolleeg Tänak, palun. aitäh, tere tulemast, härra suursaadik. ja nagu te teate, mina olen Küprose pikaajaline sõber ja ka Briti diasporaa liige mul oli väga hea meel, kui avastati Küprose territoriaalvetes gaasi ning kui see lõi ka võimaluse potentsiaalseks koostööks piirkonnas. Küpros pärast finantskriisi on olnud äh, imeline edulugu ja nüüd äh, need äh, võimalikud äh, loodusvarad oleks äh, riiki olukorda veelgi parandanud, eriti kui lubati seda rikkust äh, jagada kõikide Türgi ja Küprose kodanikega, kui saar on jälle ühendatud. seega mõistan igati hukka Türgi äh, sammud äh, Küprose majanduspiirkonnas ning äh, ka äh, Itaalia puurimisplatvormi töö takistamine on vastuvõetamatu. Türgi hiljutine käitumine ausalt öeldes, kus on toimunud massivahistamised, Vene öö, sõjavarastuse ostmine ja nii edasi, see kõik teeb väga muret ja jaanuarikuine äh, sekkumine, kus oli lihtsalt ettekääne, on ainult üks näide Türgi käitumise kohta ja ma nõustun, et äh, Türgi ei ole enam väärt, äh, et temaga läbirääkimisi pidada, aga see on juba uue arutelu teema. ma lihtsalt tahtsin väljendada oma äh, solidaarsust Küprosega ja ma tänan kõiki Euroopa Liidu institutsioone, kes on olnud kriitilised Türgi suhtes, mis puudutab Küprose õigust oma majandustsoonis loodusvarusid puurida ja nii edasi, igat, kui me saame aidata, siis me oleme valmis. suur tänu ja nüüd kolleeg Gliotis. Eh, suur tänu esimees. Türgi käitumine praegusel hetkel, ähm, rikkumised, ähm, mereõiguse rikkumised, inimõiguste rikkumised, äh, on ka äh, seotud rünnakuga Itaalia ettevõtete vastu. Itaalia ettevõtted Ähm, uurisid ähm, nafta puurimisvõimalusi, nüüd on tähtis, et Euroopa Liidu jaoks tagataks parem energiavarustuskindlus äh, ning Türgi käitumine tuleb hukka mõista. me tahaksime olla solidaarsed Küprose Vabariigiga, aga äh, sellel pole mingit tulemust olnud ähvardused ja rikkumised jätkuvad. me oleme rääkinud siin sanktsioonidest, jõulisematest meetmetest, Küprose Kreeka kogukond on kogu selle arengu pärast väga mures oleks vaja ähm, loodusressursside võrdset jagamist, õiglast jagamist sellest on ka eelkõnelejad rääkinud. ja nüüd on võimalus edasiminekuks just selles. meil peab olema tõhus dialoog loodusressursside üle. selle piirkonna loodusvarad võiksid aidata kaasa rahuprotsessile kogu selle piirkonna stabiliseerimisele võiks isegi aidata lahendada Küprose taasühendamisele kaasa, tänan. suur tänu teile, kallid kolleegid. nüüd on palju küsimusi esitatud, enamus minu meelest olid äh, Angelina Eichmannile ma annaksin nüüd teile viieks minutiks sõna ja suursaadik äh, Emilio ka siis saab sõna seejärel. suur tänu, aitäh äh, kõikide nende märkuste eest, mul on ka äh, paar mõtet. poliitiliselt oli väga tähtis kuulda Euroopa Liidu institutsioonidelt kõigilt sarnast sõnumit, nimelt väljendati solidaarsust Küprosega ja nagu ma ütlesin, asjad jäävad nii, nagu nad on. see sõnum on edastatud nii selgelt kui võimalik meie partneritele Türgis ja me jätkuvalt teeme seda. teine oluline element on selles, et kui vaadelda Euroopa Liidu Türgi suhteid laiemalt, siis äh, täna see ei ole äh, päevakorras, aga äh, meie suhted koosnevad erinevatest paljudest elementidest. ja me oleme suhelnud Euroopa Nõukogus, Euroopa Parlamendis, välisministrite ta-, tasandil ja Türgi on ju kandidaatriik. ta on meie strateegiline partner, võtmetähtsusega partner ja me eh, püüame igal tasandil ja iga teemaga tegeleda suhetes Türgiga ja Türgit kaasata ja leida lahendused nendele praegu murettegevatele probleemidele. kuna Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik, on eh, talle mitmeid äh, reegleid kohustuseks saanud ja Türgi on ise nõus sellega ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid ka mõistavad seda. osa parlamendiliikmeid, nagu ma kuulsin, soovivad, et Euroopa Liidu institutsioonid läheksid kaugemale. me oleme kõnelnud proua Mogheriniga, teiega on sellest kõneldud. Türgiga suheldes on taht-, tähtis julgustamine, aga samas ka selgitamine, milline on meie, millised on meie eh, seisukohad. nagu te teate, viimastel kõnelustel, ÜRO kõne, kõnelustel, kus olid kohal nii Mogherini kui Juncker, püüdsime me eh, Türgi julgustada nii palju kui võimalik. aga kui ma vaatan ennast president Anastasiadis ja Kinši ähm, avaldusi, siis ähm, tõdetakse, et äh, lahkhelid äh, ei ole kadunud, aga pooled on valmis kõnelema. see on julgust sisendav, me püüame tõesti proovida kõike, mis meie võimuses on selleks, et probleemid lahendada ja ma ütlesin ka äh, äh, siin, et president Anastasiadis ja Türgi Küprose liider Akinci, niimoodi ütlesin, kui te küsite. point. saalist kõneldakse ilma mikrofonita. Can you use a micro, dear colleague? Sorry, sir We don't have two presidents in Cyprus. Küproses ei ole kahte presidenti, on Küprose Vabariigi president ning okupeeritud Küprose territooriumil elavate inimeste liider, me ei tea, kas need on eh, Küprose türklased või türklased, kes on tulnud sinna kusagilt mujalt nüüd. Ehm, proua Aihorst jätkab ja ütleb, et äh, tõesti, mõlemad liidrid ütlesid, et lahkhelid äh, on olemas, aga on valmis äh, neid lahkhelisid lahendama ning loodame, et tulemus on positiivne. tänan. suur aitäh, Angelina Aihorst. ja nüüd suursaadik, palun. Πρώτα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν εξέφρασα ούτε αισιοδοξία. Suur tänu ma tõesti ei soovinud tuleviku suhtes ei optimist ega pessimist olla. asi on tegelikkuses nii, et kui äh, mingi lahendus oleks, siis tõesti loodusressursid, loodusvarad oleksid nagu katalüsaatoriks regionaalsele koostööle nagu komisjoni esindaja ütles, äh, ei ole me sugugi rahul asjade edasiminekuga see praeguseks hetkeks, me ei ole ka suhetega rahul. meie arvates äh, peab komisjon realistlikult lähenema olukorrale, olema aus. Äh, Türgi roll pole sugugi olnud viimasel ajal konstruktiivne Türgi äh, ei ole olnud äh, konstruktiivne liider, okupatsioon ja äh, erinevad garantiid, kõik need küsimused on äh,, on nagu ummikusse jooksnud, välistanud kokkuleppe liikmesriigid on äh, meie suhtes solidaarsust Äh, üles näidanud. nõukogus on meid toetatud, Euroopa Nõukogus, aga võib-olla tõesti võiks kaaluda palju jõulisemaid meetmeid, sõltuvalt sellest, kuidas olukord areneb. ütleme siis nii, et see ei ole välistatud. tänan. niisiis, suur tänu teile, teile mõlemale. suur tänu härra Ehrhorst ja härra suursaadik, aitäh kolleegidele, kes debatis osalesid. kui rohkem kommentaare ei ole, võime edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde. külalistele head päeva. We have a joint consideration of the items seven and järgmiseks tulevad arutusele kaks päevakorrapunkti koos Iraagi ja Euroopa Liidu vaheline partnerluse koostööleping. seitsmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist andis Euroopa Parlament partnerluse koostöölepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Iraagi vahel, kuid Filipiini eh, kohtuotsus, mis tuli välja hiljem, tuli äh, muuta seda nõukogu otsust nii, et õiguslik alus oleks ko-, äh, korrigeeritud. et olukord on päris keeruline. Äh, proua Saifi, rääkige meile sellest lähemalt. Äh. suur tänu. härra esimees, nagu te ütlesite, õigusliku aluse muudatuse tõttu tuleb veel kord äh, heakskiit anda Euroopa Liidu ja Iraaki vahelisele partnerluse koostöölepingule ja selle heakskiidule heakskiidule lisaks saame üle korrata oma prioriteedid selleks, et tõhustada meie kahe partneri vahelist koostööd. ühistrateegia vastuvõtmine jaanuaris Euroopa Liidu poolt ning samuti Euroopa Liidu institutsioonide ning liikmesriikide vastavateemalise konverentsi järeldused soovitavad eh, lepingut pikendada, koostööleping on võtmeinstrumendiks selleks, et üles ehitada, taas üles ehitada Iraak ning toetada lepitusprotsesse. prioriteedid on välja eh, töötatud väga lühikese aja jooksul, eelolevatel kuudel peavad Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, jätkama humanitaarabi andmist selleks, et kõik iraaklased oleksid kaitstud. eritähelepanu tuleb pöörata hiljuti vabastatud tsoonidele, eh, viia läbi demineerimisoperatsioone, aga investeerida ka prioriteetsetesse infrastruktuuridesse ning avalik äh,, hädasti vajalikesse avalikesse teenustesse. Iraagi ühiskonda tuleb toetada selleks, et konstruktiivset dialoogi pidada keskvõimu ning Kurdistani äh, ametivõimude vahel. oluline on leida äh, lahendus, mis respekteeriks äh, ühiskonna mitmekesisust Iraagis, tehes seda konstitutsiooni raames ning garanteerides Iraagi territoriaalse terviklikkuse. paralleelselt peab Iraak jätkama poliitilist dialoog, dialoogi Iraagiga selleks, et tugevdada kodanikuühiskonda, eriti naiste rolli ühiskonnas, võitlust korruptsiooni vastu, garanteerides kohtusüsteemi eh, erapoolikuse, koostöö rahvusvahelise kriminaalkohtuga ning eh, aidates kaasa surmaotsuse tühistamisele. nüüd eh, selles raamistikus tuleb jätkata koostööd erinevates sektorites, energeetika, haridus, ränne. raportis tervitan seda, et Euroopa Liit Äh, algatas julgeolekureformi missiooni. Äh, see on Iraagi partnerite kaasamiseks ning äh, ähm, arengupoliitika, majandus- ja sotsiaalpoliitika, millest saavad kõik iraaklased kasu, peavad aitama riiki üles ehitada, taastada riiki, Euroopa Liit peab aitama kaasa riigi majanduse mitmekesistamisele äh,, Eh, kestlikule majandusarengule eh, rõhuasetusega riigi noortel. Euroopa Parlament võib siin eh, lisaväärtuse anda koostööle Iraagi ja Euroopa Liidu vahel, toetades programme, mis aitavad ka Iraagi enda parlamendi võimekust suurendada. tänan. suur aitäh, proua Saifi nüüd toimub meil arvamuste vahetus, neli kolleegi, härra Freundend, Raimond Kursul ja härra Kursul soovivad sõna, kas veel keegi ei soovi, seega sõnavõtjate nimekiri on suletud, palun maksimaalselt kolme minutiga hakkama saama, härra Freund, palun. suur tänu, ma vabandan pean natukene improviseerima, sest alles mõni hetk tagasi sain teada, et ma pean asendama proua Kummest, kes kahjuks täna siia ei jõua. aga kui tema siin oleks, ta oleks kindlasti tänanud proua Saifit, raportööri suurepärase töö eest, mis on tehtud selle resolutsiooniga ja mina ka teen seda. nüüd Iraagi küsimus. Iraak alles õpib tundma demokraatiat ainult viisteist aastat on möödunud äh, Saddam Husseini diktaatoririigi kukkumisest ning äh, kahjuks oli see lõpp väga vägivaldne, aga et võrreldes naaberriigi Süüra-, Süüriaga on Iraak siiski äh, teatud edusamme teinud selleks, et demokraatlikke institutsioone luua. näiteks seisavad ees kaheteistkümnenda mai valimised. meie lootus on selles, et va-, valimistulemused näitavad, et kolm põhigrupi, sunnid, šiidid ja kurdid, äh, jätkavad koostööd selleks, et demokraatia tugevneks, et äh, hoid-, et välditaks vägivalda, tugevdataks õigusriiki ja saadakse üle mineku, mineviku haavadest. Iraak on suutnud Saudi Araabiaga koostööd teha, Iraaniga samuti ja lisaks sellele on Iraagil head suhted ka USA-ga. ütleme nii, USA mängib jätkuvalt tähtsat rolli äh, praeguse režiimi toetamisel ning Iraagi demokraatlike institutsioonide abistamisel. Äh, me kutsume Iraaki üles võitlema korruptsiooniga, edendama inimõigusi ja selles kontekstis kutsume üles ka turma, surmanuhtluse kaotamisele. meie lootuses soovime ka, et Euroopa Liit ja Ira-, Iraak jätkavad koostööd selleks, et riik muutuks rahumeelseks ning jõukaks riigiks. tänan. aitäh ja järgmiseks roheliste nimel härra Raimond. aitäh äh, esimees räägin inglise keeles. me tervitame seda raporti projekti, see sulab endas õigeid teemasid, selliseid teemasid, mis on eriti olulised nagu äh, Äh, näiteks äh, lepitus, sisepagulased, korruptsioon ja nii edasi. ja me peame väga oluliseks, et Euroopa Liit toetab jõupingutusi kõigis neis valdkondades, eriti mis puudutab inimõiguste olukorda, õigusriigi põhimõtet äh, ning lõhesid Iraagi sees. ma arvan, et need peaksid kõik olema prioriteetsed teemad äh, on vaja leida lahendused, eriti mis puudutab keskvalitsuse ja piirkondlike kohalike omavalitsuste suhteid. me peaksime Euroopa Liiduna seda toetama ka rahaliselt ja väga oluline on tugevdada dialoogi kõigi osapoolte vahel. me hindame seda, et raportis on viidatud vähemustele, seda võiks veel laiendada ka usuvähemustele. Iraagi kogemus selle teemaga on väga oluline, ma arvan, et Euroopal on siin ka väga tugev huvi anda oma toetust Iraagile, nii et me sooviksime, et ka seda küsimust mainitaks raportis. nii palju siis meie poolt, no rääkisin poolteist minutit, mul ei olnudki vaja kolme. aitäh, kolleeg ja härra Koosa järgmisena. Gracias, presidente. Bueno, nosotros no podemos estar en contra. aitäh, esimees. jah, me ei saa muidugi kuidagi olla koostöölepingu vastu, eriti võttes arvesse, kui olulisi teemasid siin käsitletakse Äh, lepitus, koostöö, riigi territoriaalne ühtsus. ja ka püüdlus see ebaseaduslik innovatsioon ja miljonid surnud, et, et, et ähm, kuidagi see hüvitada. ma ei tea, kuidas me reageerisime kristlastena sellele, kui kristla, kristlastest vähemus ja ka juudi vähemus välja aeti riigist tegemist on vähemusega, mis on Iraagis kaua elanud ja nüüd väga kiisatud, see on võrreldav ka sunnite šiitide vahelise konfliktiga, aga olukord on muidugi oluliselt paranenud. aitäh, härra Kastalda, palun. aitäh, härra esimees. tahaksin tänada proua Saifit, raportööri, selle väga põhjaliku äh, raporti eest, tal on täielikult õigus on oluline, et me toetaksime Iraagi ametivõime riigi ülesehitamisel. mõned märkused. me teame, et Iraagis on palju institutsioonilisi äh, raskusi, mis veel ees seisavad äh, ka äh, põhiseaduse kujundamisel. tihtipeale kuuleme just halbu uudiseid sellest riigist, seetõttu on väga oluline, et esindatud oleksid selles protsessis kõik vähemused, kõik kogukonnad ja ka kaheteistkümnendal mail toimuvatel valimistel, nii et kogu elanikkond saaks sellest kasu. see on tõepoolest määrava tähtsusega ISIS-järgsel ajajärgul teha jõupingutusi, et erinevad rahvusrühmad omavahel lepitada ja oluline on erapooletu ja sõltumatu süsteem, seda on võimalik toetnud, toetada partnerluse ja koostöölepingu kaudu. ka muidugi konkreetne riigi ülesehitamine, majade, haiglate ehitamine, see on väga oluline noore põlvkonna jaoks, aga loomulikult tuleb ka äärmusrühmitused välja juurida, me peame demokraatlikke protsesse edendama, et riik muutuks stabiilseks, et inimesed tunneksid taas usaldust oma riigi vastu ning on oluline, et neis protestides peegelduks rahvastiku mitmekesisus kõigis poliitilistes protsessides. me peame andma endast kõik, et vältida rikkumisi, et uued džihadistlikud rühmitused ei tekiks me peame õõnestama äh, selliseid rühmitusi, et ei tekiks negatiivseid arenguid ja et demokraatlikud arengud riigis aitavad sellele kaasa. suur tänu veel kord raportöörile. aitäh, härra Kastaldo. veel üks sõnasoov. Charles Tannock, palun aitäh, härra esimees, väga lühidalt ja äh, konkreetselt minu fraktsioon loomulikult toetab Saifi raportit ja neid soovitusi partners- ja koostöölepingu osas. ma tahaksin Kurdistani sõprusrühmalt edasi anda, et äh, nad tervitavad neid samme, mis on tehtud ja dialoogi ametivõimudega, eriti ka see, et lennuühendus, rahvusvaheline lennuühendus Kurdistaniga on taastunud, mis siis peatus pärast ähm, iseseisvuse referendumit ja Briti pressis oli päris kohutavaid artikleid mis puudutas Dashi äh, võitlejat, mõned neist olid surmamõistetud, äh, osa neist olid alles lapsed ja seda ilma selgete tõenditeta. ei ole selgeid tõendeid, et need inimesed ka tõepoolest olid sõjakuritegusid toime pannud Dashi ridades äh, ning nad mõisteti surma näiteks selle põhjal, et nad olid abielus olnud ISISe võitlejatega. mõned olid äh, et nad olid seda siis vabatahtlikult abiellunud iseseisva võitlejatega. ma arvan, et on mõistetav, et sellest tõi palju kära, võttes arvesse, et iseseisvavõitlejad ise nii kohutavaid kuritegusid toime pannud, aga et noored naised mõistetakse surma, eelmisel nädalal mõisteti surma kaksteist eh, noort naist lihtsalt selle põhjal, et eh, Nad leiti ISISe territooriumilt ja arvati, et nad on võitlejad äh, naised, kuid mingeid selgeid tõendeid selle poolt või vastu ei ole esitatud ja et kohtunikud nii kergekäeliselt surmanuhtlust määravad, on tõesti murettekitav. see on tõesti rahvusvaheliselt äh, mm, tähelepanu tõmbav probleem ja muidugi tuleb vastutusele võtta need võitlejad, aga on tõepoolest kohutav kuulda sellest, et noored naised ja lapsed mõistetakse surma selliste sidemete pärast sisevõitlejatega. aitäh, Kalle Tänak. Seifi, kas soovid ka omalt poolt midagi lisada? suur tänu, tahaksin tänada kõiki kolleege sõnavõtu eest. muidugi tähendasin üles need erinevad märkused. Iraak on Euroopa Liidu prioriteediks ja me ootame enamat äh, koostööst selle riigi ülesehituse nimel ja äh, meil on siis muudatusettepanekuid teha ja jätkan koostööd varireportööridega, tänan. Good, thank you. hästi, aitäh. ajakava tähtaeg muudatusettepanekute esimeses on kahekümne kuues aprill kell üksteist ja teine lugemine toimub ilmselt seitsmendal juunil. hääletamine ahvetis kahekümnendal juunil ning hääletus täiskogul kas enne või pärast suvevaheaega. kas see sobib kõigile? hästi. Need on lihtsalt sellised äh, esialgsed äh, tähtaegadega püüame neist kinni pidada. hästi. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. me oleme nüüd juba peaaegu taevas. arvamuste vahetus on härra Daniel Viotiga, kes on komisjoni kahekümne üheksateistkümnenda aasta eelarve raportöör, aitäh, et olete siia tulnud, meie kolleeg härra Viotti on siis eelarvekomisjoni raportöör, mis puudub Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda eelarvet ja järgmise aasta kulutuste prioriteet. nagu igal aastal, siis AFED-i äh, komisjon koostab ka raport, me hääletame muudatustele augustis ja keskendume muidugi välisasjadele äh, tehtavatele kulutustele mitmeaastase finantsraamistiku sees. ja nüüd ma annaksin kõigepealt sõna härra Vjotile, seejärel meie komisjoni raportöörile härra Benifeile, palun suur tänu. aitäh, esimees. tahaksin tänada komisjoni selle eest, et olete meid siia kutsunud. teen lühidalt. tahaksin eelkõige kuulata ära komisjoni liikmete arvamused, variraportöörid ja ka teised komisjoni liikmed. oluline on välja tuua, et meie pooldame sellist eelarvet, mis põhineb laialdasel konsensusel, fraktsioonide konsensusel, aga ka komisjonide konsensusel. nii et äh, tõepoolest võetakse arvesse komisjonide vajadusi ja et me oleksime kõik enam-vähem ühel nõul. tooksin välja need äh, olulisemad aspektid, aspektid, mis on praegu päevakorras, mis on meile olulised suuniste koostamisel, mida oleme oluliseks pidanud ja äh, mida märtsikuisel täiskogul ka tutvustasime ning ootan teie märkusi nende kohta. esmajärjekorras on oluline muidugi olla valvas, jälgida seda, et äh, kuidas on lood teise osa äh, maksega, mis puudutab äh, põgenikke Türgist. Te teate, me räägime siin enam kui kolmest miljonist eurost, see on siis teine osa äh, sellest rahast, aga kuidas seda rahastada? komisjon eeldab, et see käib samamoodi nagu esimese osa puhul et üks kolmandik tuleb siis liidu eelarvest ja kaks kolmandikku liikmesriikide poolt. nõukogu aga sellega täielikult nõus ei ole. liikmesriigid soovivad, et seda rahastataks täielikult Euroopa Liidu eelarvest. selliseid ettepanekuid on tulnud liikmesriikidelt Te teate muidugi väga hästi, mida see tähendaks. et mõned teised investeeringud jääksid ära selle võrra. see puudutaks eelkõige rubriiki neli. ja see oleks väga murettekitav, mõeldes tulevikupoliitikale. nüüd teine prioriteet. see puudutab julgeolekuga seotud kulutusi, eelkõige komisjoni algatust Euroopa programmiks eh, julgeoleku väljaarendamiseks ehk siis Euroopa Julgeolekufond. me toetame küll seda algatust, aga ütleme ka selgelt, et seda kõike tuleks äh, rahastada eh, siis veel jagamata, jaotamata vahenditest, eh, mitte ei tuleks vahendeid ümber jagada neis programmides, mis on kestnud juba aastaid. ja siis veel paar-kolm olulist aspekti. naabrussuhete parandamine lõunanaabritega, aga ka idanaabritega eriti kui vaadata, mis toimub praegu maailmas, kuidas poliitiline ja julgeolekuolukord on halvenemas. vahendid Palestiina jaoks, äh, seal on ju USA valitsus juba oma panust kärpinud äh, et nad ei soovi ÜRO-s jätkata seda toetust endises mahus, seetõttu tuleb nüüd leida selle asemele vahendid, et see töö saaks jätkuda. muidugi ei ole see ainult Euroopa Liidu ülesanne, kuid Euroopa Liit peab siiski ka püüdma seda arutelu mõjutada. ja edasi veel üks oluline punkt homme-ülehomme toimub Brüsselis ka konverents, millel on teatavad tagajärjed. Euroopa Liidu eelarves kulutatakse juba üks koma viis miljardit eurot ja võib eeldada, et jäetakse heaks ka veel lisa viissada miljonit eurot aastaks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend mis aitaks vältida lisakärpeid või vahenditega ümberjaotamist, et rahastada eh, siis eh, põgenikeprogrammi Türgiga. aitäh! aitäh, kolleeg Vioti, nende sisutajate märkuste eest. nagu kolleeg ka juba ütles, siis huvitab nüüd eelkõige see, mis on meil teema kohta öelda, annaks nüüd sõna muidugi kõigepealt äh, härra Benifeile, seejärel härra Tänak ja härra Castaldo, kes soovivad sõna. palun. Äh, andke märku, kui soovite ka omalt poolt äh, sõna võtta. härra Benifei, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu raportöörile, härra Viotile kes on täna siia tulnud, et rääkida kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve prioriteetidest. võttes arvesse rahvusvahelist olukorda, siis on meil palju väljakutseid. Süüria konflikt on väga olulises otsustavas faasis ja siis on suuremad pinged Iisraeli Palestiina vahel. Põhja-Aafrikas toimuv sealsed nõrgad kohad pärast äh, Araabia kevadet äh, on oht, et terrorism võib levida ja yes, loomulikult ka põgenikekriis ning äh, põgenike ebainimlik kohtlemine. siis Maagrebi riigid, ka seal on suur ebakindlus, ebastabiilsus. Türgi puhul võib öelda, et režiim muutub üha ebademokraatlikumaks ja see mõjutab ka Lääne-Balkani riike. niisiis, on selge, et meil on vaja ühist välispoliitikat, mida me kujundame ühiselt. me tahame viidata ka Euroopa kesksele rollile, et Euroopat tõesti nähtakse rahvusvahelise partnerina. USA liigub nüüd ju teises suunas kui meie mis läheb vastuollu meie huvidega. niisiis, meil seisavad ees suured proovikivid, meil on vaja ressursse nendega tegelemiseks. nii et tooksin ka omalt poolt välja mõned aspektid, mida küll ka raportöör mainis. meie jaoks on prioriteediks muidugi jätkuvalt demokraatia, inimõiguste ja põhiõiguste kaitse äh, õigusriigi põhimõtte kaitse, vastupidavuse edendamine kõigi naaberriikides, rahvusvahelise terrorismiga võitlemine, vaesusega võitlemine, vaesuse põhjustega võitlemine, võttes arvesse ka suuri põgenikevooge ning varjupaiga taotlejate suurt arvu. kui rääkida Balkani riikidest, siis seal on positiivsed arengud, kui vaadata kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta paketti veebruaris tegi komisjon ettepaneku erinevateks strateegilisteks programmideks, mida eelarves äh, arvestada, erinevad investeeringud, aga samuti Erasmus plussi programm, selle edendamine. ma arvan, et see on õige tee. sest just noortele inimestele, inimeste puhul on äärmiselt oluline, et me neid toetaksime just naaberriikides, nii et sellepärast me soovime äh, jätkuvalt äh, säilitada seda toetust Balkani maadele ka kahe tuhande kahekümnenda aastani. Türgi äh, puhul aga tuleks äh, toetust vähendada, võttes arvesse, et nad ei pea kinni õigusriigi põhimõtetest. sellest aga ei piisa, me peame eelarves tõepoolest arvesse võtma või mõtlema selle üle kuidas äh, ümber käia Türgi kodanikunaga, et ei tekiks mingeid tagasiminekuid, mis puudutab põhiõiguste äh, kaitset. ja siis muidugi, mis puudutab Euroopa Liidu välispoliitikat, siis on oluline neid finantsinstrumente veelgi tugevdada, millel on rahastus olemas ja siis ka IPA kaks. ka see naabruspoliitika instrument sisaldab endas elemente, mis on Euroopa Liidu jaoks väga olulise strateegilise tähtsusega. Põhja-Aafrika, aga ka Ukraina, ähm, Moldaavia ja teised riigid. inimõiguste edendamine, põhiõiguste kaitse üle maailma, need on üha olulisemad teemad. võttes arvesse, et mõnedes riikides on äh, kodanikkonnal üha ahenevad võimalused. väga olulised on ka valimisvaatlusmissioonid, mis on praegu kohati alarahastatud. nüüd, kui rääkida Türgist ja põgenikest, siis komisjon ju kinnitas teise rahastamise osa kolm miljardit, jah, see on vajalik, aga see rahastus ei tohiks tulla teistest instrumentidest nagu IPA kaks, mis on oluline naabruspoliitika jaoks ja siis äh, tuleb arvesse võtta muidugi ka erinevaid usaldusfonde Euroopa Liidu eelarves, nii ka äh, Euroopa Parlament äh, peaks seda analüüsima. leian, et eelarvemäärast tuleks vastavat muuta. homme ülehomme toimub Süüria konverents siin Brüsselis, mis puudutab humanitaarabi ning riigi taas ülesehitamiseks antavat abi, seda me tervitame väga ja pärast äh, seda, kui president Trump andis teada, andis teada, et äh, USA enam ei eralda vahendeid UNRWA-le, peame mõtlema ka selle, kuidas see rahastamislünk sulgeda ning äh, eks me näeme, mis viieteistkümnendal märtsil Rooma konverentsil öeldakse. makromajanduslikult on Euroopa Liidu olukord viimasel ajal paranenud, nii et on olemas ressursid äh, välispoliitika äh, rahastamisinstrumentide jaoks äh, aastaks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kakskümmend. kokkuvõtteks võib öelda, et maailm vajab aktiivsemat Euroopat. me ei tohi neid ootusi petta, sest meil seisavad ees äh, globaalsed väljakutsed, nagu siin juba ka on öeldud, siis me peame võtma väga selge seisukoha ja seda ka oma naaberriikide suhtes sellele keskendume oma töös ka tulevikus, aitäh! suur tänu, suur tänu meie komisjoni raportile härra Benifeile ja nüüd soovin sõna härra Limurini, härra Kalla, kas keegi veel? härra Kallar, kas keegi veel? Anyone else? kas keegi soovib veel sõna? väga ühekülgne rahvapartei fraktsioonist on kõneleja, hästi annan kohe teile sõna ning me peame lõpetama arutelu kella poole kuueks, nii et palun võtke sõna kaks-kolm minutit. palun, äh, proua Mari, palun. Eh, just... suur tänu, mul on mõned märkused ainult, sest äh, eelarve on äh, tegelikult ainus kriteerium, mis näitab, kas mingit poliitikat soovitakse ellu viia või mitte. härra raportöör, ma tahaksin teile küsimuse esitada. nüüd kat-, kaitsepoliitika soovid on jäetud teise, äh, teisele plaanile või, või taga, tahaplaanile ja minu arvates see on oluline valik. aga äh, äh, suur, praegu on julgeoleku ja kaitsealased väljakutsed tohutud. Euroopa Liit peab kaitsma oma kodanikke ja siis öeldakse, et Euroopa kaitsepoliitikat Äh, finantseeritakse sellest, mis üle jääb. see ei ole signaal, mis näitab, et Euroopa soovib oma kaitsepoliitikat ellu viia. edasi, teine märkus, mis puudutab Türgit ja pagulasi. Äh, probleem on suur, aga äh, Türki saabunud äh, pagulased on Süüriast saabunud, nüüd äh, lähevad mõned tagasi ja ei tohi ignoreerida ka, et on olemas teisi pagulasi, kes teistest regioonidest on pärit, Etioopiast ja äh, teistest Aafrika riikidest kelle puhul on oht, et järgnevatel aastatel muutuvad järjest suuremaks probleemiks jälle. siin on vaja teha õiged valikud, äh, poliitilised valikud, me ei saa öelda, et ütleme lihtsalt äh, Türgi pagulased on meie jaoks prioriteet. ja kolmas element. abi naabruspoliitikaga kaudu, jah, naabritele abi andmine on normaalne, aga ei tohiks sugugi ignoreerida vajadust Aafrika riikide poole täiendavalt abi suunata, sest me teame, et kui Aafrikast tuleb tohutu äh, sisserändajate vool ähm,, sest seal on väga palju probleeme, inimkaubandus, konfliktid ja nii edasi, siis tuleb jälle äh, valida. Äh, praegu on äh, palestiinlastele eh, eh, krediiti vähendatud, me sõltume nagu eh, USA-st ja lõpuks, kas me tõesti järgime ainult USA käskusid, see ei sobi mulle. Is... suur aitäh, järgmiseks härra Mavrides, kaks minutit. Perhaps I don't even need two minutes, I have a very võib-olla mul ei olegi vaja kahte minutit, mul on väga lühike selge küsimus. härra esimees, kas tohib? mul on väga lühike, väga konkreetne küsimus. kas te ikka kuulete mind? Almost... praegu on peaaegu kakssada tuhat inimest välja aetud oma kodudest ja neil on vaja abi anda. mida neile öelda? Given that we speak so much about refugees meil on oma e, pagulaspoliitika küll, aga Afreeni e, põgenikud, mida me ütleme neile, kas osa kolmest miljardist, mida kavatsetakse Türgile eraldada, kas osa sellest võiks minna näiteks üks kas või kurtidele, e, kurdi omavalitsusele minna selleks, et kurdi pagulaste vajadusi rahuldada, sellepärast et Türgi väed on Afrinist kurdid välja ajanud. tõesti, poolteist minutit, aitäh. järgmiseks härra Kaalar. Teil oli eile sünnipäev, palju õnne! aitäh! jaa, täna täpselt üheksateist aastat tagasi sain Euroopa Parlamendi liikmeks mul oleks üks märkus raportöörile. ja see seondub ka otseselt sellega, mida ütles kolleeg Eimari, mis puudutab julgeolekut ja kaitset. tõepoolest, jõupingutused selles vallas äh, on midagi, mida me ei saa äh, niisama rahastada. meil on kokkulepe, me peame struktureeritud koostöö PESCO aktiveerima. meil on selleks leping ja kui vaadata seda, siis seal on selgelt kirjas, et halduskulud ja PESCO käitumiskulud, kui tegemist ei ole just sõjamissiooniga, on midagi, mida tuleks rahastada Euroopa Liidu eelarvest. ja selle sellest lähtuvalt on ka Euroopa Komisjon on oma ettepaneku teinud, millega te olete kõik tuttavad, nii et me peame poliitiliselt seadma prioriteedi, mis nii järgmise aasta jooksva eelarve puhul kui ka muidugi järgmises finantsraamistikus peab peegelduma ja me ei tee seda mitte sellepärast, et meil oleks liiga vähe teha või meil ei oleks raha muidu kuhugi panna vaid olukord on lihtsalt muutunud üle maailma. et ma arvan, et see poliitiline vaade eelarvele peab äh, keskendu-, peab peegelduma ka eelarves. aitäh ja lõpetuseks, härra De Grandes, ma annan selle sõnaga meie raportile, aga me peame tõesti tegema nii kiirelt kui võimalik. jah, teen väga lühidalt äh, esimees, aga ma ei tahtnud äh, võimalust äh, käest lasta, ka omal poolt midagi öelda. oluline on läbi viia pilootprojekte vägivalla ennetamiseks, selleks on meil juba rahastus olemas, aga pilootprojektidest ei piisa äh, sarnalt selle, mis Kolumbias on läbi viidud. et on väga oluline, et konfliktipiirkondades äh, selliseid äh, projekte läbi viidaks et oluline on pärast konflikti olukorda siis ehitatakse taas piirkond üles, tagatakse rahu, äh, toetatakse koostööd konflikti osapoolte vahel ja see peab hõlmama nii tehnilisi, tehnilist abi kui ka muid meetmeid. nii et tuleb otsustavalt tegutseda ning on oluline, et meie esitaksime siin komisjonis selliseid ettepanekuid, mis on realistlikud äh, ja et see peegelduks ka eelarves. seetõttu on tegemist poliitiliselt olulise teemaga, mis tuleb sinna lisada. aitäh, härra Viotti, võib-olla saate paari minutiga teha kokkuvõtte? aitäh kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid keskenduksin paarile teemale ja kindlasti arutelude käigus härra Benifeega saame ka teisi teemasid käsitleda. kõigepealt ütlen selgelt välja, mina ei arva, et julgeolek ja kaitse oleksid äh, tagaplaanil. ma lihtsalt mainisin seda teisena, aga see ei tähenda, et me ei toeta seda valdkonda. ma käsitlen teemasid, mis jäid õhku eelmisest eelarvest. eelarvel on oma võimalused ja kui liikmesriigid tahavad uusi projekte luua, uusi ülesandeid täita, siis peavad ka riigid rohkem panustama äh, või tuleb mujalt kärpida, niimoodi asjad toimivad. meie tahame teha parima, mis võimalik eelarve raamides, aga kaitsepoliitika projektid peavad olema täiel määral rahastatud. me näeme, et, eh, ma näen, et aeg liigub kiiresti, ma nõustun sellega, mida öeldi kokkulepete osas, mis puudutas kolme miljardit eurot see ei ole mõeldud ainult Süüria pagulastele, vaid ka teiste võimalike probleemide lahendamiseks. me oleme seda ka varasemalt käsitlenud, mainisime seda, et raha peab jõudma organiseeritud vabaühendusteni, Kurdistani esindajateni. me tahame, me peame tagama selle, vahel me teame, et Türgis tegutsevad vabaühendused ei saa raha kätte, me peame silmas pidama ka, milline on olukord Aafrikas, me peame käsitlema rändepoliitika algpõhjuseid, aitama inimesi, kes juba praegu kannatavad ja nii edasi. itaallasena ma olen igati teadlik nendest probleemidest. ma tahaksin tänada juhatajat tahaksin teid kõiki tänada tähelepanu eest ja ootame teie täiendavaid märkusi, et me tõesti saaksime prioriteedid õigesti paika siin parlamendis. aitäh, hea kolleeg, lahkete sõnade eest. suur tänu, et tulite väliskomisjoni. edu selles töös ja aitäh, kolleegid, et osalesite sellel arvamuste vahetusel. nüüd jõuame järgmise punktini. So we need a new glass yes, here. Yes. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid, nüüd jõuame kümnenda päevakorrapunktini. meil on suur au tervitada siin volinik Johannes Haani, kes on meie väliskomisjoni tavapärane külaline ja härra Haan on siin, et tutvustada naabruspoliit-, tutvustada eelmisel aast-, eelmisel nädalal vastu võetud laienemispaketti ma ei taha käsitleda eelmisel nädalal Strasbourgis toimunut, mul on hea meel, et volinik on täna siin. on hea meel, et volinik Haan on saanud väliskomisjoni tulla ja teha seda juba esmaspäeval. hea tava heaks tavaks on kujunenud see, et käsitleme siin komisjonis lähenemispaketti põhjalikult volinikuga. minu ettepanek on, et nüüd anname kõigepealt sõna volinik Haanile, kes andis ülevaate Lääne-Balk-, kes sai infot Lääne-Balkani kohta ja külastas Lääne-Balkanit koos eriesindaja Mogheriniga nii et saab anda meile nüüd ülevaate, milline oli tema kogemus seal piirkonnas. minu ettepanek on, et me anname volinik Haanile sõna kümneks minutiks ja siis on meil aega ka küsimuste-vastuste vooruks. palun, volinik Haan. aitäh, tõepoolest eelmine nädal ei olnud tões-, koosolekute korraldamise mõttes täiuslik see oli kombinatsioon erinevatest sündmustest, mis lõpuks ei võimaldanud meil koos olla, aga ma alati üritan olla kättesaadav ka parlamendi jaoks, fraktsioonide kohtumistel ja loodetavasti on meil palju võimalusi ka tulevikus ja tulevikus väldime sellist olukorda. ma võib-olla härra, härra Macron kõneleb ka uuesti ja nii edasi. igal juhul. tutvustan nüüd meie laienemispaketti, paljud on teist sellega kindlasti juba kursis ja tervitaksin publikus ka suursaadikuid. väga tore, et olete siia tulnud see puudutab äh, laienemispaketti, mille eelmisel nädalal heaks kiitsime. tõepoolest, äh, see oli päev hiljem Skopjes, aga see ei puudutanud proua Mogherini visiiti, tema külastas mõningaid neid riike hiljem. mina olin pärast Washingtonis ja osalesin kevadisel kohtumisel, et koordineerida äh, meie tegevusi rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega koostöös. see on teine teema, aga teatud mõttes, kui me räägime rahvusvahelistest finantsinstitutsioonidest, siis nad avaldavad mõju ka meie riikidele. pakett mm, annab ülevaate laienemisest äh, kuni jaanuarini kaks tuhat kaheksateist, mis oli siis äh, raportis käsitletud äh, lõppkuupäev, hõlmab erinevaid äh, põhimõtteid nagu põhiõigused, õigusriigi põhimõtted, konkurents komisjon avaldab ka majandusreformide programmi hindamisaruande Türgi ja Lääne-Balkani riikide kohta ja seetõttu oleme need kaks paketti nüüd kooskõlastanud, mõlemaga tuleme välja kevadel ja see on põhjus, miks poolteist aastat ei olnud eraldiseisvat raportit, aga nüüd kevadel eh, hindame kahte valdkonda ühiselt. paketist tuleb selgelt välja, et pakett ei ole asi iseenesest, vaid äh, see avaldab mõju meie lähipiirkonnale, tutvustasime Euroopa perspektiivi ning äh, üritasime poliitikat taas elavdada. teeme sellise tagasivaatava reaalsuskontrolli ja raport näitab, et poliitikatel on mõju. meil on selge käe, käega katsutav mõju Makedoonias ja Albaanias ning äh, mõlema riigiga saame alustada nüüd läbirääkimisi, kuigi palju tuleb veel ära teha tuginesime oma tavapärasele põhjalikule faktidepõhisele analüüsile. edu on saavutatud kohtureformi vallas ja Makedoonia on üle saanud poliitilisest kriisist, viides ellu reforme ja luues heanaberlikke suhteid. aga loomulikult ei saa nüüd loorberitele puhkama jääda mingeid äh, protsessid tuleb läbida täiel määral, mitmed pol-, analüüs poliitika valdkondade lõikes näitab, et Euroopa Liiduga liitumine tugineb äh, saavutustele. ma küll toetan ambitsioonikust, aga üks asi, mis ei ole äh, läbiräägitav on see, põhiline on kvaliteet, mitte kiirus. see on ka Euroopa Liidu enda huvides, me tahame, et meil oleks stabiilsus paremate ühenduste kaudu, parem keskkond kodanikele ja ettevõtetele. partnerid teavad, et laienemine on võimalik ainult siis, kui sellest võidavad mõlemad pooled ja seetõttu raport toob välja ka peamised probleemvaldkonnad, mida tuleb veel lahendada. väga palju on veel ära teha, eriti õigusriigi põhimõtete, põhiõiguste vallas ja ka võitluses organiseeritud kuritegevusega. riigid peavad parandama ka äri- ja investeerimiskliimat ning lahendama tööpuudusega seotud probleeme, eriti noorte tööpuudusega. tänavune raportite sünkroniseerimine, nagu ma juba ütlesin, see puudutab siis nii majandusprogrammi, annab ja see kõik annab selgemad suunised, sellepärast et majanduspoliitikas on ka mitmeid valdkondi, millega tuleb veel tegeleda ja lõpetuseks ütleksin, et eh, kõik riigid peavad pingutama selle vahel, selle nimel, et oleks head suhted naabritega. kõik lahtised küsimused tuleb siduval viisil lahendada enne liitumist, enne strateegia avaldamist juba väljendasime seda täiesti selgelt ja mõningad saavutused, eriti kui me räägime kahepoolsetest küsimustest. näitavad, et seda lähenemist tunnustatakse. Lääne-Balkani strateegias veebruarikuus tõime välja peamised suunad ning näitasime, mida riigid peavad tegema ja nüüd on teatepulk riikide endi käes. Türgi puhul paraku meie analüüs näitab, et riik kaugeneb Euroopa Liidust, eriti õigusriigi põhimõtete osas. Euroopa Liit on kutsunud Türgit üles kursi muutusele korduvalt ja seda toome ka raportis selgelt välja. samal ajal Türgi on ja jääb äh, strateegiliseks naabriks ning äh, ühistes valdkondades plaanime koostööd jätkata. näiteks Türgi pingutused pakkuda kodu Süüria pagulastele plaanime Türgit toetada selle probleemi lahendamisel. head liikmed, laienemispakett avaldati eelmisel nädalal, kuid töö jätkub. järgmine samm on Lääne-Balkani tippkohtumine Sofias seitsmeteistkümnendal mail. see on võimalus tugevdada piirkonna riikide Euroopa perspektiivi ning edastada see sõnum ka kõikidele kodanikele. oluline on tugevdada suhteid Lääne-Balkani ja Euroopa Liidu vahel, nii inimeste kui ettevõtete vahel ja see aitab nii mitte ainult piirkonna elanikke, vaid ka Euroopa Liitu tervikuna. seega suur tänu juba ette teie toetuse eest ja mul on väga hea meel, et nüüd saame minna läbirääkimiste juurde, arutelude juurde, aitäh. aitäh. suur tänu, Johannes, et tõesti pidasid sellest kümnest minutist kinni. nüüd jõuame arvamuste vahetuseni ja meil on väga keeruline menetlus selleks mulle on öeldud, et eh, mulle on täpselt antud teada, kes, millal ja kui kaua võib eh, kõneleda. selleks peaks olema kraad matemaatikas, et aru saada. seega ärge üritagegi sekkuda. ma jään selle nimekirja juurde. kõigepealt kolleeg Kuukan ja tema saab kolm ja pool minutit, palun. Thank you very much, Mr Chairman, Mr Commissioner, kolleeg. aitäh, kolleegid ma ei hakka üle kordama seda, mida te ütlesite, aga oluline on, et sellist asja mitte kunagi enam ei juhtuks. Lääne-Balkan on olnud meie jaoks prioriteet viimastel kuudel. ma arvan, et see on positiivne areng, see sai alguse president Junckeri sõnavõtus septembris, järgmine samm oli strateegia tutvustus veebruaris ja nüüd on seda rõhutanud ka Bulgaaria eesistuja. me peame seda hetke ära kasutama, et äh, tekitada usaldust sellesse protsessi. me peame suhtlema piirkonna riikidega strateegilisemalt. mul on hea meel, et piirkonna reformid on saavutanud edu ja mõned riigid on saavutanud edu ka teel Euroopa Liitu. tervitan äh, Makedoonia ja Albaaniaga läbirääkimiste alustamist. mõlemad riigid on kõvasti pingutanud selleks, et saada soovitusi. see on oluline otsus ja ma loodan, et nõukogu kinnitab selle ka üle. Need on selged sammud, millele peame tuginema ja samal ajal oleme välja toonud ka meie ootuse, mida tuleb täita selleks, et saaks pidada läbirääkimisi. reformid tuleb ellu viia, eriti mis puudutab õigusriigi põhimõtteid ja põhiõiguste ning vabaduste autamis, austamist, see puudutab nii Serbiat kui Montenegrot, kellega läbirääkimised juba käivad, ja ka neid riike, kes valmistuvad läbirääkimisi alustama. me peame äh, keskenduma demokraatlike institutsioonide toimimisele, korruptsioonivastasele võitlusele, kohtuvõimu toimimisele ning meediavabaduste tagamisele. iga riik piirkonnas seisab silmitsi teatud probleemidega nendes valdkondades. lisaks tuleb lahendada ka kahepoolsed probleemid. me tahame, et heas usus liigutakse heanaaberlike suhete poole. Euroopa Liit peab selgelt aitama neid riike selleks, et äh, lahendada mitmeid vaidlusi. mõned Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid võtma ka suurema vastutuse ja lõpetuseks ütleksin, et Euroopa Liidu laienemine ei ole võimalik, kui kahepoolseid probleeme ei lahendata. härra Preda palus mul ka öelda, et et ma tema nimel kõneleksin, seega kui juttu tuleb Bosnia-Hertsegoviinast, siis võtan uuesti sõna. suur aitäh, Eduard. järgmiseks sotsiaaldemokraadid, härra Pitsula, kaks ja pool minutit. Thank you, Mr Chair, Mr Commissioner. suur tänu, tere tulemast härra volinik, sotsiaaldemokraadid tervitavad teid, kuid ütlevad ka, et kahju, et Ahvetis eelmisel nädalal seda laiem, laiemat laienemispaketti ei saanud tutvustada. noh, loodame siis seda arutada täna. Ehm, Makedoonia, Albaania soovitused on teretulnud, viimastel kuudel on Albaania näidanud tahet ehm, arengus edasi minna ning tihendada sidemed Euroopa Liiduga, ehm, kõik puud puudutab muidugi äh, ka sisepoliitilist olukorda, Jean Monnet dialoog on väga tähtis, edasiminek on mõnes valdkonnas lapsekingades, aga äh, tunnustame valitsuse poliitilist tahet. Albaania on saanud positiivseid soovitusi, eh, kohtusüsteemi reformitakse, Euroopa Liidu ambitsioonid on tugevad eh, ja järgitakse ka teisi võtmeprioriteete. Albaania kogemus reformis on kasulik ka teistele regiooni riikidele. tunnistame ka Montenegro eh, saavutusi, nad on juba kaugele jõudnud lähenemisprotsessis, kui Montenegro kõik tingimused on täitnud, saab viivituseta ka täieliku Euroopa Liidu liikme staatuse talle anda. raportis on siiski ka muredest räägitud, õigusriik, sõnavabadus, meediavabadus, sõltumatud regulatiivsed asutused, kõike seda peaks tugevdama. nüüd küsimustikele on vastatud, kuid viivitustega eh, poliitilised tõkked on eh, tõhusa otsuse tegemise protsessi puhul põhiliseks takistuseks eh, liikumisel Euroopa Liidu suunas. Kosovost rääkides ehm, kohtureform, poliitiline dialoog Serbi-, Serbiaga, need on põhiprioriteedid ja lõpuks ka piiri Montenegroga või selle märkimist tuleks tunnustada ning Kati Piri oli äh, Türgi raportöör. nüüd äh, aasta tagasi toimus vastuoluline referendum, sooviti muuta konstitutsiooni, viiskümmend üks protsenti äh, hääletas selle poolt jällegi sattus ohtu laienemine, uus president et äh, ei, ei poolda enam Euroopa Liidu poole liikumist. Juncker ja Mogherini pidid oma arvamuse koostama, mingeid poliitilisi järeldusi äh, ei tehtud, kui aga põhiseadusreform ähm, seab riigi tasakaalu ohtu, siis võib Euroopa Liit peatada ühinemisprotsessi aasta pärast kõnelusi. tänan suur tänu ja nüüd härra Tänak, kolm ja pool minutit. ECR raportöör ning ka Montenegro raportöör, palun. suur aitäh ECR-i nimel äh, tere tulemast, härra volinik. muidugi seitsme riigi raportite pakett Euroopa Liiduga ühinemise teemal on ka äh, väga teretulnud. olin eelmisel nädalal Strasbourgis, kahju, et ei kohtunud äh,, aga me saame aru, et äh, seda võtmeküsimust on vaja arutada äh, ja nüüd olete te siia tulnud. Äh, küsimus on eriti valuline, sest mina olen äh, Euroopa Parlamendi liikmeks viimast aastat, Ühendkuningriik lahkub, ähm, ma ei tea, me soovisime selle kõige suurema rahu ja jõukuse projektiga äh, ühinenud omal ajal selleks, et meie kontinent ei oleks lõhestunud, aga nüüd ma mõistan, et äh, Makedooniale on antud roheline tuli läbirääkimisi pidada ja ähm, see väga hea on, et äh, kümnendipikkune äh, ummikseis on nüüd lahenenud ning samasugune otsus on tehtud ka Albaania kohta kui Albaaniast ja Montenegrost kõnelda, siis mina olen Montenegro raportöör ja hiljuti sõlmiti kokkulepe selleks, et maha märkida Kosovoga piir. Äh, samuti on edukalt valimised toimunud ning valitud uus Montenegro president. Montenegro küsimuses tõesti on saavutatud olulist edasiminekut ning kõik, peaaegu kolmkümmend peatükki läbirääkimistel on nüüd avatud, kolm on äh, praegu ajutiselt suletud, kaks räägiti ka kahe tuhande kahekümne viienda aasta perspektiivist, president Junckeri selline lähenemine on muidugi muret tekitanud, aga ma arvan, et see on selline viide selle eh, edasimineku kohta, see ei olnud mingi kindel otsus ajakava kohta, millal Montenegro võiks ühene, ühineda Euroopa Liiduga, aga eh, see võib toimuda umbes viie-kaheksa aasta pärast ehm, ma usun, et äh, riike võiks äh, kutsuda ühinema või äh, hoida ühinemast plokkide kaupa, aga me teame ka, et on selliseid laisklejaid ja viivitajaid alati muidugi tuleb üle korrata kõik see, millest me oleme rääkinud igal aastal. õigusriik ja valitsemistava, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, vähemuste õigused, meediavabadus, need on kõik teemad, mis vajavad tähelepanu. ja pean kolleegidele ütlema, et Türgi on jätkuvalt pro-, probleemiks, me just kuulasime siin Küprose alalise esindaja sõnavõttu, kes kõneles meile sellest, kuidas Türgi eh, Küprose mm, õigusi majandusvööndis rikub tuues siis äh, ettekäändeks selle, et äh, et äh, mereväel on õigus liikuda teatud piirkondades Vahemeres ning see on tõesti täiesti vastuvõetamatu, soovita-, soovivad takistada seal nafta- ja gaasimaardlate uuringuid, teame, et Türgi on NATO liige aga me teame, mida on tehtud äh, Aafrikas, ähm, millised vahistamised on toimunud, kui seda kõik pannakse toime äh, ja jätkuvalt rikutakse põhiõigusi, siis tuleks ka äh, vaadelda läbi, vaadata läbi ka Türgi õigus ühineda Euroopa Liiduga kolleegid, nüüd on ka umbes kakskümmend inimest, kes soovivad sõna. me katsume seda teha, et kõigile saaks sõna anda, kuid te peate vähem, piirduma kahe minutiga. härra Meserits, kaks ja pool minutit. no ma püüan oma ajast kinni hoida, ma ei hakka seda äh, üle kordama, millest juba on räägitud, ma peaaegu, ma saan nõustuda peaaegu kõigega, äh, millest siin räägiti tegemist on komisjoni uute intensiivsete jõupingutustega, mis said alguse eelmise, eelmise aasta septembris, äh, mille eesmärk on äh, tõesti äh, anda ähm, ed-, mm, pers-, tulevikku vaatav perspektiiv Balkani riikidele, me usume, et Bulgaaria eesistujana suudab sellele kaasa aidata, me oleme pühendunud sellele ja me oodame ka, et nõus, nõukogu äh, jõuab nendes küsimustes kokkuleppele Makedoonia ja Albaania küsimuses näiteks on meie arvates kogu paketi kõige olulisem element. me peame tagama selle, et mitte kedagi ähm, maha ei jäeta ja kellelegi Euroopa Liidu toetust ei keelata võtta, kuigi kõiki peab vaatama eh, sellest seisukohast, kui palju riigid ise soovivad ära teha ja nüüd meil seisavad ees Euroopa Liidu valimised. kui spitsenkandidaat hoiduks eh, sellest, et ka-, kasutab välispoliitilistes sõnavõttudes sisepoliitilisi eh, motiive, siis see aitaks meid ka vältida neid probleeme, mis on tekkinud praeguse komisjoni töö esimesel perioodil. nüüd kuulasin komisjoni aruande prioriteetide tutvustust, õigusriik, demokraatlikud institutsioonid, peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on väga olulised, äh, uued peatükid Montenegrole ja Albaaniale. Need on just need, mis on eluliselt tähtsad ja äh, suure huviga jälgin, et äh, selliseid põhimõtteid järgitaks mitte ainult kandidaatriikide, vaid ka Euroopa Liidu enda liikmesriikide poolt. ja lõpuks äh, tahaksime me ju näha, et jõupingutusi uuendataks äh, äh, ka nendes valdkondades, mis on võib-olla ära unustatud ajutiselt, nimelt keskkonna ja energiapoliitika. oleme kuulnud erinevaid lugusid liikmesriikidelt ja kandidaatriikidelt, see peaks ikkagi muutuma jätkuvalt või olema jätkuvalt prioriteet suur aitäh, härra Meserich ja teie küsimusele võiks vastata, et kõik sõltub sellest, kes spitsenkandidaadiks või tippkandidaadiks valitakse. ma olen aru saanud, et Prantsuse president ei kandideeri tippkandidaadina kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. ja nüüd härra Kastaldo. Eh, suur tänu, härra esimees ma tahaksin kõigepealt öelda, et mul on väga hea meel, et äh, see pakett leiab tutvustamist Euroopa Parlamendis nädal peale selle vastuvõtmist. parlamendil peaks äh, kindlasti olema sõnaõigus kaasa rääkida ja mm, me oleme ju alati olnud partnerid. Äh, praegune ajaperiood on kriitiliselt tähtis Euroopa Liidule, tähtis ka laienemise seisukohast mõned riigid ei ole sugugi enam äh, Euroopa-meelsed, aga Euroopa pere on ju teinud laenemise nimel väga suuri jõupingutusi no.. Türgi on pigem eemaldunud meist, aga ja ma arvan, et Türgit ei saagi praegu pidada kandidaatriigiks. aga äh, äh, kas me peaksime tegema koostööd Türgiga? peaksime muidugi näiteks äh, rändeküsimustes ja kindlasti on seal võimalusi, aga kui rääkida korralikust äh, ühinemisraamistikust, siis seda tuleb meie arvates muuta Türgi jaoks. me peame mõistma, et Türgi lihtsalt ei vasta kandidaatriigi staatusele enam juunist peaks meie oma äh, ka teekaardi Türgi jaoks läbi vaatama. edasi räägiksin Montenegrost. Mm, oleme külastanud seda riiki, saame aru, et riik äh, liigub Euroopa Liidu suunas, äh, riigil on euroopalikud ambitsioonid ning ähm, võrreldes näiteks Serbiaga peab ütlema, et nad, nende teekonnad ei ole sugugi sarnased Äh, arvamuste vahetamise käigus on näha, et kõik Lääne-Balkani riigid on erinevad, seega hoiame silmad lahti ja jälgime, millised poliitilised arengud seal toimuvad. Äh, tore on, et endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga hakatakse läbirääkimisi pidama ja Albaaniaga avatakse läbirääkimised Ehm, see on positiivne areng. Balkan on osa Euroopast ja tulevikus saab sellest ka osa Euroopa Liidust. Ehm, seetõttu peame olema järjekindlad ja äh, järeleandmatud äh, ning toetama Euroopa Liidu perspektiivi, mis on välja töötatud äh, iga riigi jaoks eraldi. palju edu teile, komisjon! suur aitäh, Fabio Castaldo, pärast koordinaatorite sõnavõtte saame raportööridele sõna anda ja annan nüüd siis kõigepealt Serbia raportöörile. härra David McAllister saab kaks minutit. kallis Johannes, ma katsun teha nii lühidalt, kui suudan peab ütlema, et ma nädalavahetusel lugesin neid raporteid ja peab ütlema, et need on teretulnud, aga nad näitavad selgelt, et et lainemisprotsess lähtub äh, juba olemasolevatest kindlatest kriteeriumidest, aitäh, et olete põhimõtetele kindlaks jäänud samuti nõustun teiega, teie hinnanguga olukorrale Serbias. Serbia ja Montenegro esirinnas lähenemisprotsessis Belgradi valitsus on olulisi majandusreforme läbi viinud ning on saavutanud ka tulemusi, aga õigusriigi reformi rakendamisel ning põhiõiguste küsimuses on veel palju tegemist Serbial ühinemisläbirääkimised ei ole eh, eesmärk omaette, see on osa laienemis äh,, laiemast protsessist, mille kaudu ühiskonda moderniseeritakse. tahaksime Serbia puhul rääkida sellest, kui tähtis on eh, tõhus parlamentaarne järelevalve ja tahaksin president Vucic'i eh, sisedialoogi ettepanekut toetada, see puudutab eh, kõnelusi Pristinaga ja see on väga tähtis, et Serbia ja Kosovo süvendaksid eh, oma suhteid dialoogi kaudu ja lõpuks hakkan välja töötama Euroopa Parlamenti esimest raportit Serbia kohta. Ahveti sekretäriaatis arutati võimalikku ajakava, arvan, et esimene rap-, raporti variant tuleb välja enne suve ning ähm, sügisel saab sellega siis kinnitada täiskogul. mina olen kaks minutit kõnelnud ja nüüd saan hea meelega sõna anda proua Šlainile, kes on Albaania raportöör. kaks minutit, palun. suur aitäh suur tänu volinikule ja täna ma tegelikult võtan äh, Rahvapartei Albaania raportööri Knut Fleckensteini nimel, kes täna siin ei saanud olla. Äh, äh, tervitame siiralt komisjoni otsustavade läbirääkimised ühinemiseks Albaaniaga ja Albaania on läbi viinud laiaulatuslikud õigussüsteemi reformid, kohtureformid, protsess käib, see, eh, aga juba on näha eh, positiivset mõju ka muudele prioriteetsetele valdkondadele, et tähtis on, et kohtureform eh, edendaks teiste võtmeprioriteetide mm, alast tööd, näiteks organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastane võitlus. tähtis on, et reformide hoog ei vaibuks lähiaastatel, tegemist on pikaajalise protsessiga, aga näha on, et administratsioonil on äh, poliitilist tahet äh, põhjalikud reformid läbi viia äh, ja see on trumbiks, kui soovitakse läbirääkimisi pidada ühinemaks Euroopa Liiduga põhjalik kohtureform oleks teistele regiooni riikidele samuti eeskujuks ja kom-, me tervitame kõiki neid reformi prioriteete, nii nagu komisjongi, arvestades seda, et, et toimunud on edasiminek, oleks vaja reforme süvendada ja hoogustada ja me saame komisjoni tähelepanekutega eh, nõustuda selles suhtes, mis puudutab jätkuvat poliitilist polariseerumist riigis. Eh, tõhus eh, kontroll valitsuse üle läbi parlamendi tegevuse on väga tähtis äh, ja asendamatu selleks, et reforme läbi viia ja riiki edasi arendada. Albaania saaks mängida positiivset, konstruktiivset rolli regioonis ning kaasa rääkida Berliini protsessis, parandades kahepoolseid suhteid lähinaabritega. seega äh, äh, tegemist on jätkuvalt olulise teema ka riigi jaoks, riigi püüdluste suhtes. suur tänu teile, et te võtsite sõna Knut Fleckensteini nimel. järgmiseks härra Selimovitš, kes kõneleb härra Vaigli nimel. palun. suur tänu. härra esimees, härra Vaigel sooviks toonitada meie fraktsiooni nimel, et me toetame komisjoni soovitusi nõukogule avada ühinemisläbirääkimised. usume, et läbirääkimiste avamine stimuleerib Makedoonia enda reformiprotsesse, leidmaks äh, mõlemale poolele vastuvõetava lahenduse seoses nimega äh, ja oma äh, Türi küsimustes Kreekaga, seega tähtis on nüüd siduv ajagraafik paika panna. uus äh, valitsus on poliitilisest kriisist välja tulnud, parandab suhteid läbi äh,, vabandust, naabritega äh,, maandab sisepingeid erinevate äh, gruppide vahel äh,, kodanikuühiskond on tugevnenud, kohtureform on edenenud, võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu on edenenud ning Skopje jõupingutused väärivad tunnustamist, kuna reformid on süvenenud ja kiirenenud, meediareform, vähemuste õigused ning funktsioneeriv turumajandus Makedoonia poliitilise olukorra stabil-, stabiliseerimine on väga tähtis selleks, et opositsioon ja valitsuskoalitsioon teeksid koostööd, et avaneks Euro-Atlandi tulevik riigile ja Euroopa Parlament saaks tihendada koostööd ähm, Jean Monnet dialoogi kaudu, mis algab mais. tänan suur aitäh, härra Semiljimovic ja järgmine raportöör härra Kukan, kes räägiks härra Breda nimel Bosnia teemal. palun poolteist minutit, kuna te enne võtsite pikemalt sõna üsna palju aega on möödunud sellest, kui viimane eelmine laienemispakett heaks kiideti Euroopa poolelt, oleme täna palju avatumad Lääne-Balkani suhtes, oleme mõistnud, kui tähtis äh, on anda usaldusväärne ühinemisperspektiiv kõikidele regiooni riikidele. loodan, äh, et kaks tuhat kakskümmend viis on selge perspektiiv regiooni riikidele tingimusel, et nad võtavad tõsiselt äh, neid reforme, mis on seotud Euroopa Liiduga ühinemisega. eriti õigusriigi tugevdamine, põhiõiguste tugevdamine, äh, võitlus korruptsiooni vastu, mis kahjuks on ikka veel levinud regioonis ja selline võitlus peaks olema prioriteet ja nüüd äh, raport Serbia puhul kinnitab seda, et reformid on aeglustunud poliitiliste era, erimeelsuste tõttu. seega tuleb kutsuda üles poliitilist äh, eliiti see trend äh, ümber pöörama. Bosnia peaks saama loodetavasti kandidaatriigi staatuse äh, õige pea, aga see toimub ainult siis, kui reformid edenevad Euroopa Liiduga ühinemine peab äh, jätkuvalt jääma silmapiirile ja tahaksin siin äh, öelda, et raport äh, räägib, kui tähtis on valimisseadusesse muudatusi teha. loodetavasti saab selles küsimuses ka kompromissile minna ja Euroopa Liit soodustab protsesse, kiirendab protsesse Äh, seda ütles Kristjan Tambreda, kes oli Bosnia-Hertsegoviina raportöör. suur aitäh, nüüd oleme koordinaatorid äh, läbi vaadanud, delegatsioonijuhid on sõna saanud, raportöörid ja nüüd äh, teised, kes tunnevad teema vastu huvi, ma vaatan, keegi jäi vahele. Delhi, Mr Kovatšev, Mr Frunzulika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 okei okay,, so Mr Pitsula. härra Pitsula saab kõigepealt sõna. Johannes, on sul veel aega? on küll, väga tore. teeme nii. kell seitse peame täna lõpetama. volinik Haan peab teie kommentaaridele vastama ka. näiteks kakskümmend minutit enne seitset saab ta sõna. ja palun alustame nüüd aitäh, esimees, teen lühidalt, suur tänu, volinik. mul on ainult üks küsimus esitada, see on lühike küsimus ja ma olen siin, volinik. pärast hiljutist kuulamist USA kongressis, mis puudutas olukorda Bosnia-Hertsegoviinas, tekkis mul küsimus, et kas komisjon valmistub võimalikuks valitsuse läbikukkumiseks Bosnia-Hertsegoviinas äh, pärast äh, novembrikuus toimuvat äh, valimist, valimisi ja võttes arvesse ülemkohtu otsust, eelmisel nädalal siis härra Palmer käis USA kongressis kuulamisel ja paistab, et nemad on oma otsuse langetanud selle protsessi suhtes. ma nüüd küsiksingi teilt, et millised meetmed on kavas Bosnia-Hertsegoviina äh, osas juhul, kui oktoobrikuised valimised viivad valitsuse langemiseni. aitäh, härra Pitsula, palun. aitäh, äh, esimees. ma tahaksin öelda paar sõna, sest mina olen Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovo delegatsiooni juht ehk siis kaks delegatsioonilist ma olen. ja seetõttu arvan, et äh, tuleks öelda paar asja välja selle publiku ees, nimelt äh, Bosnia-Hertsegoviina osas tekkisid küsimused eelmisel aastal, mitmed näidikud äh, näitavad, et Bosnia-Hertsegoviina on päris halvas seisus, mis puudutab tingimuste täitmist teatud edusamme küll tehtud korruptsioonivastase võitluse osas kohtusüsteemi parandamisel ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, aga erilist muret tekitab jätkuv poliitiline survestamine ja ähvardamised ning sõnavabaduse piiramine. peale selle on tegemist ainukese Lääne-Balkani riigiga, kus CBC-d ei õnnestunud korralikult äh, välja rakendada ning Bosnia-Hertsegoviina parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahelised ähm, kõnelused on koomikusse jooksnud, kuna nüüd on tegemist valimisaastaga, siis edusamm kaudata ei ole, samuti ütles arvestada konstitutsioonikohtu otsust. ning tundub, et see riik väga kaugeneb Euroopa Liidust, aitäh! aitäh ja nüüd härra Meserich kes nüüd äh, on ka hoopis teises funktsioonis kui enne. aitäh, esimees, jah. nüüd võtan sõna härra Jušatise nimel, kes äh, saadab oma vabandused, ta ei saanud ise sinna alla, tema on Kosovo teemal alaline raportöör ning tahab välja tuua, et edusammud on viimasel ajal olnud aeglased ja seetõttu on oluline, et Kosovo valitsus jätkaks reforme, mille ellu rakendamist nad on juba alustanud ning keskenduksid oma jõupingutustes nende reformide elluviimise praktikas, mida neil paberil on oluline jätkata võitlust korruptsiooniga ja organiseeritud kuritegevusega, aga tugevda jõupingutusi ähm, sõltumatu ja täielikult funktsioneeriva, funktsioneeriva õigussüsteemi loomisele. on tehtud juba edusamme, mis puudutab ähm, prokuröre ja äh, kohtunikke, kuid nõustun komisjoniga, et äh, on liialt palju poliitilist mõjuvõimu ja korruptsiooni õigussüsteemis, võitlus korruptsiooniga tuleb jätkata, pidades äh, meeles, et äh, see on väga oluline äh, teema. ning samuti tuleks spetsialiseerunud kohtukodade seadusega tegeleda, see on jätkuvalt mure küsimus rahvusvahelisest õigusest. tuleb kinni pidada, eriti kui Kosovo soovib olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja mängida seal aktiivset rolli samuti äärmiselt oluline jätkata eh, dialoogi ja seda järjepidevalt. lõpetuseks on oluline ära märkida ka see, et energiasektoris on jätkuvalt eh, suured raskused ja on tehtud väga vähe edusamme, mis puudutab keskkonnakaitset. ja nüüd minu poolt, mitte härra Šoltese nimel, mul oleks väga hea meel, kui Euroopa partnerid saaksid ka esinumbri osas, et mõju avaldada, aitäh!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 et läbirääkimised Kreeka ja Füürumi vahel, mis puudutab riigi nime, leiaksid lahenduse, mis tuleks kasuks kõigile ja kogu Euroopa Liidule. nüüd Türgi juurde. ma mõistan, et paljud liikmesriigid on märganud, mis selles riigis toimub aga on väga vähe neid, keda see tegelikult huvitab. paljudele on see olukord üpris ükskõik ja ei avaldada pisut survet. juba aastaid on suhted Türgiga väga kehvas seisus. mingit lahendust ei paista, on selline patiseis ja juba üheksandat aastat üheksandat aastat on äh, nüüd härra Haan komisjonis, komisjoni liige olnud, ta teab, milline on olukord. paljud meetmed on paberil, paberile pandud, aga praktikas midagi ei toimu, nii et kogu sellest olukorrast võib juba väsida, kuid enam kui kuussada alla kolmeaastast Äh, enam kuussada tuhat alla kolmeaastast last on, elab Türgis tänavatel. ja enam kui kolmsada last on äh, Türgis vanglas Nüüd, äh, mis puudutab Küprose problemaatika lahendamist, siis me muidugi soovime, et lahendus leiduks, ka komisjon usub sellesse, aga me ei tohi unustada, et selle neljakümne aastase äh, okupatsiooni jooksul, Türgi okupatsiooni jooksul on olukord ähm, muutunud väga keeruliseks. aitäh, härra esimees, ma tervitan vägagi seda lähenemispaketti, milles tehakse ettepanek, et ähm, Äh, Makedoonia üks teine riik saaks äh, Euroopa Liidu liikmeks. ja see on esimene selline samm viimase viie aasta jooksul ja kujutab endast väga olulist sõnumit kõigile Lääne-Balkani riikidele. ma loodan, et äh, tegelike laienemisläbirääkimiste alustamisele antakse ka roheline tuli õige pea. väga oluline on tegeleda selliste küsimustega nagu organiseeritud kuritegus, korruptsioon ja kahepoolsed äh, tüliküsimused äh, piirkonnas, see parandab dialoogi ja heanaaberlikke suhteid äh, Lääne-Balkani riikides. ma arvan ka, et nende riikide tehtud edusammud tugevdavad meie võimekust seista vastu Venemaa otsestele ja varjatud püüdlustele avaldada äh, mittelegitiimse mõju selles piirkonnas. ning on olnud kõik neli kandidaati äh, saaksid need läbirääkimised lõpule viia ja ühineda äh, Euroopa Liiduga. aitäh, proua äh, Kalniete, palun, härra Frunzulitsa aitäh, härra esimees, me seisame praegu tõesti erakordse võimaluse eest, meil on mitte neli, vaid kuus riiki, kes teavad väga palju Lääne-Balkani riikidest ning on ähm, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujad äh, Bulgaaria, Austria Soome, äh, Rumeenia see on tõepoolest suurepärane võimalus, millest tuleb kinni haarata. ma küsiksin teilt, härra volinik, mida teie ootate Sofia tippkohtumiselt ja ka Londoni tippkohtumiselt, mis on e-, viimane Berli pluss tippkohtumine, sest et äh, need kohtumised on tõepoolest väga olulised, et saavutada edu Lääne-Balkanil aga firm puhul on vaja läbi viia referendum, tegemist on nimega, mida nad jäävad alati kas kandma, aga kõige jaoks on tegemist väga raske küsimusega, võttes arvesse mm, koalitsiooni sellisega. ja kui ei tehta suuremaid jõupingutusi kui varem, siis äh, ei ole see laienemisprotsess äh, usaldust tekitav ja see õnnestaks mitte ainult selle piirkonna riikide, vaid ka Euroopa Liidu usaldusväärsust, nii et väga oluline küsimus ja siis teiseks muidugi Kosovo ja Serbia suhted, aga põhiliselt esmajärjekorras siis esimene liituja annab eeskuju ja loob selle usaldusbaasi, mis puudutab Lääne-Balkani riikide ühinemist Euroopa Liiduga. ma loodan, et neile äh, küsimustele leitakse lõpuks lahendus. aitäh! aitäh ja nüüd härra Valero. Äh, proua Valero, suur tänu! mul on küsimus härra Hanile Türgi kohta. Te ei puudutanud seda teemat väga põhjalikult, aga ütlesite, et Türgi kaugeneb Euroopa Liidust. kuid me oleme jätkuvalt olulised partnerid mina tahaksin teada, kas see on komisjoni vastus liitumise arutelule, kas liitumisläbirääkimised on komisjoni jaoks nüüd kindlalt lõppenud või siiski mitte. ja edasi, mis laadi partnerlust te silmas peate, mis on järgmised sammud? sest kui vaadata aruannet, siis näeme, et ähm, enamasti on kirjas, et äh, oleme jõudnud edasi jõudnud faasi, on tehtud edusamme või midagi sellist ettevalmistused käivad ja nii edasi. väga, praegustes valdkondades on Türgi hästi ette valmistunud ja käesoleva aasta jooksul ei ole olulisi edusamme tehtud. nii et mida võib oodata järgmisest Türgi raportist, kas seda on üldse oodata või võib öelda, et äh, me lõpetame täielikult äh, liitumisläbirääkimised, see oleks minu küsimus komisjonile. aitäh proua Valero, nüüd äh, Oleg Kovatšev. aitäh. esimees, ma tahaksin pealt tänada voliniku jõupingutuste eest selles ähm, piirkonnas, et Euroopa Liidu teemasid seal edendada ka konkreetsemate meetmete kaudu. ma mõistan Kreeka poolt tulevaid signaale, et, et siis nad ütlevad jah liitumisläbirääkimiste algatamisele, aga ei NATO liikmelisusele. ma loodan, et on loota teatavat liikumist varsti selles osas ja nüüd, mis puudutab Sofiat, tippkohtumist, siis Andra Kalniit ütles seda ja paljud on kindlasti nõus, et meil on vaja väga selget poliitilist sõnumit saata mitte ainult inimestele seal piirkonnas, vaid äh, ka teistele maailma riikidele, et nende riigi tulevik on Euroopas. ja äh, nüüd äh, Taakistan seisavad ees need viis riiki, kes ei tunnusta praegu mõne riigi staatust ja ma loodan, et äh, nüüd Soofias tehakse ka jõupingutus, äh, et see takistus äh, eemaldatakse, et Kosovot tunnistaks ikka need viis riiki, kes praegu seda ei tee, see oleks väga oluline sõnum. ja ma tean, härra Volink, et andnud parima ja samamoodi ka proua Mogherini, aga võib-olla varsti suudame rohkemat saavutada. aitäh, kolleeg Kotšev ja nüüd härra Maurides aitäh, härra esimees. ma arvan, et kolleeg tegi mulle palju lihtsamaks minu esimese kommentaari esitamise. ma nõustun sajaprotsendiliselt. tundub, et tehakse edusamme Lääne-Balkani riikidega, et nende tulevik on Euroopa Liidus, aga olles seda öelnud, siis eelmisel nädalal, kui ma ei eksi, tegi härra Juncker või siis proua Mogherini sellise märkuse, et mõned muud riigid, võib-olla Venemaa või Türgi, püüavad oma mõjuvõimu laiendada selles piirkonnas. ja minu küsimus oleks, et kuidas me saaksime seda olukorda muuta, mis puudutab Türgit siis mul on üks väga lihtne küsimus. volinik, kas te arvate, et Türgis on kohtuvõim sõltumatu? ja kas selle riik nagu Türgi Erdogani juhtimise all, kas, kas äh, võib nimetada sellist riiki võtmepartneriks põgenikekriisi vallas, kui nad ise on tekitanud põgenikuvoolu Süüriast äh, ma pean sellega muidugi silmas nüüd lihtsalt tungi Afrini, nii et kas saab öelda, et nad on meie strateegiline partner? jah, me püüame kasutada diplomaatilist äh, keelt, aga on selliseid hetki, kus äh, tuleb lihtsalt öelda, et äh, aitab juba. aitäh, järgmisena kolleeg Andor Teeli. aitäh, esimees mul on muidugi hea meel nende raporti üle, aga nende analüüsimise asemel ma küsiksin volinikult kommentaari nende märguste kohta, mis eelmisel nädalal täiskogu laienemise kohta esitati, kui vaadata reaktsiooni meedialt ja inimestelt äh, kandidaatriikides, siis äh, võib öelda, et see tõi kaasa olulise olukorra halvenemise, võib öelda, et me jõudsime tagasi aastasse kaks tuhat neliteist. mõned kolleegid mainisid siin seda, et kui palju usku saab niimoodi üldse panna Euroopa Liitu, mis puudutab lähenemisläbirääkimisi, mulle tundub, et usaldus sai tugeva hoobi eelmisel nädalal, kui sellised märkused tulid Prantsuse president ainult kaks kuud pärast komisjoni strateegia avaldamist. ja kui vaadates nüüd ka Bulgaaria eesistuja jõupingutusi, kõigi teiste liikmesriikide jõupingutusi, kes pooldavad laienemist ja lõppude lõpuks ka meie koja jõupingutusi ja selline lähenemine kõigepealt tuleb läbi viia reformid Euroopa Liidus, nagu saab laieneda, see on väga lühinägelik lähenemine, sest see ei võta arvesse Euroopa Liidu julgeolekuvajadusi ja üleüldiselt Euroopa Liidu vajadusi, nii et sooviksin kuulda teie kommentaari sellele. aitäh, kolleeg Andor Teeli ja minul on kirjas, et viimase, viimane kõneleja on härra Freund. palun. aitäh. suur tänu härra esimees. ma tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg Fonsulika. positiivsed tulemused, mida võib oodata sellistelt eesistujatelt, kes on nüüd järjest äh, nõukogu juhivad ma paluksin siin nüüd natukene ettevaatlikumalt Äh, sõnastada, mis puudutab Austriat, seda mina olen kuulnud, et subsidiaarsus, julgeolek ja Brexit on prioriteetsed teemad. Austria eesistuja jaoks ma ei ole sõnagi kuulnud Lääne-Balkani kohta. ja ma tahaksin ka küsida, härra volinik, kas teie, kui olete rääkinud Austria peaministriga, olete püüdnud Austria valitsust mingil viisil mõjutada, keskenduma rohkem Lääne-Balkani riikide teemadele. riigid, mis on väga lähedased ka Austriale, vaadates ajalugu. võib öelda, et nende, selle piirkonnaga on Austrial alati olnud väga head suhted. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? tundub, et ei. palun, volinik Haan püüdke ehk vastata nii paljudele küsimustele, kui suudate aitäh ja kõigepealt tuleksin ehk Türgi juurde. ma arvan, et äh, me näeme siin asja kõik äh, ühtemoodi, kõik liikmesriigid ainult üks riik soovib selgelt, et äh, liitumisläbirääkimised lõpetamisega lõpetataks, kõik teised soovivad siiski ukse paugil hoida. aga me peame endale küsima, kas me peaksime liitumiseelse rahastuse mahtu muutma ja seda oleme ka teinud, võib-olla peaksime olema ka ambitsioonikamad, mis puudutab vahearuannet aga see puudutab kahte kaasseadusandlikust peast seda koos otsustama. et jutt oli siis sajast miljonist pluss seitsesada tuhat teadusuuringuteks ja see oli parlamendi ja nõukogu ühine otsus, nii et ma arvan, et me ei peaks siin nüüd võistlema, et kes suudab rohkem kärpeid teha, vaid me peaksime mõtlema, kuidas me saame struktureerida oma suhteid Türgiga. minu meelest on olukord päris selge, võib öelda, et äh, tegemist on patiseisuga, mis puudutab äh, liitumisläbirääkimisi ja kui ma ütlen, et Türgi on olulise tähtsusega strateegiline partner ja meie naaber, siis ma arvan, et see on ilmselge, vaadates lihtsalt riigi suurust rahvastiku arvu sisejulgeolekut, välisjulgeolekut, sellega seotud tegureid, siin on väga palju valdkondi, mis on meil huvi pakkuvad ja võttes arvesse eelseisvaid valimisi, mis on paika pandud selliselt ka majanduslikel põhjustel, ehk siis majanduslik olukord Türgis on muutumas üha keerukamaks ja see ei ole kindlasti meie huvides, sest et ebastabiilne ka rahalises mõttes, majanduslikus mõttes ebastabiilne Türgi ei ole kindlasti meie huvides ja võib muutuda meile ohuks. nii et see on midagi, mis ei tohiks olla meie huvides ja sellepärast sellepärast me saimegi mandaadi, et äh, alusta läbirääkimisi tolliliidu osas. ja äh, uuendatud tolliliidul on mitmeid eeliseid. aga ma pean ütlema, et vaadata selliseid valimisi ja kampaaniat, valimiskampaaniat nii Türgi sees kui ka eelkõige sellest väljaspool, ei ei aita leevendada pingeid ja vääriti mõistmisi Türgi ja Euroopa Liidu vahel. ma arvan, et see sõltub suuresti sellest, kuidas Erdogan ja tema sõbrad, kolleegid seda kampaaniat läbi viivad. me oleme viimase mõne kuu jooksul näinud teatud arenguid, mis minu meelest võimaldaksid meil luua ratsionaalsem suhe. muidugi on teatud küsimustes eriarvamusi, me oleme ka väga palju krit-, väga palju kritiseerinud mitte ainult inimõiguste rikkumisi, vaid ka piiririkkumisi ja nii edasi. nii et Äh, see on midagi, milles loodetavasti tulevikus on rohkem selgust, aga me peaksime mõistma ka seda, et Türgi, nagu ka mitmed teised riigid, on siiski meie naabrid ja Euroopa huvides oleks mõistlik seda alati meeles hoida. see on ka põhjus, miks nõukogu langetas sellise otsuse ja mis puudutab mõndasid äh, teisi riike, puudutab seda kõigile teada teemat, siis ma loodan, et me lähiajal suudame leida sellise lahenduse, mis võimaldab ähm, ja mis puudutab seda nime teemat, seda kõige tuntud nime teemat, siis loodetavasti me leiame lahenduse, mis võimaldab meil peagi Füürumiga jätkata läbirääkimisi. see on väga oluline sellele riigile ja kogu piirkonnale ja sama kehtib muidugi ka Albaania puhul nüüd rääkides Kosovost, siis muidugi on alati selliseid asju, mida ei saa nimetada positiivseks. kui nimetada näiteks kuue kodaniku väljasaatmist Türgisse kus nende põhiõigusi eirati, kus eiratakse õigusriigi äh, põhimõtteid, kuid äh, Kosovo parlamendi õigus selliseid äh, otsuseid vastu võtta näitab, peegeldab ka äh, Euroopa Liidu seisukohta, mis on strateegias, meie strateegias välja öeldud, et me ei võta vastu uusi liikmeid, kelle piiri osas on piiritülisid. nii et ähm, Kosovo äh, puhul äh, see konflikt toidab ainult Serbia huve. ja samas tuleks mõlemale poole kasuks, kui leitakse äh, rahumeelne lahendus, juriidiline lahendus see tõesti oleks kasuks mõlemale riigile ja ma usun, et äh, kõik riigid selles piirkonnas hakkavad seda läbi mõistma. tegelikult ma ei taha spekuleerida, mis juhtub siis, kui valimisi ei viita, viida läbi sellisel viisil, nagu meile meeldiks. aga loomulikult sõltumata valimistulemustest tuleb jälgida õigeid reegleid, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja igal juhul avaldab see riigile mõju. ja nagu te teate, me üritame teha kõik, et soodustada kokkuleppeni jõudmist. samas on oluline, et iga poliitiline üksus teab oma ülesandeid ja peab reeglitest kinni. eriti kui vaadata, milline on noorte olukord, mitte ainult riigis, vaid üldse Bosnia-Hertsegoviina kodanike olukord, kes on kusagil Euroopas. Nad kõik paluvad, et me toetaksime nende püüdlusi Euroopa suunal. see Euroopa Euroopa perspektiiv on nii oluline nende jaoks. Nad kardavad, et nad jäävad teistest maha. seega ma arvan, et me peame ühiselt jõudma lahendusteni, mis võtavad arvesse neid erinevaid tundlikke huvisid, mis erinevatel etnilistel rühmitustel riigis on, aga samal on tegemist ka riikliku sooviga, kogu riigi sooviga jõuda lahenduseni Bosnia-Hertsegoviina jaoks. me omalt poolt teeme kõik, mis võimalik, aga ka kohalikud peavad panustama ja loomulikult olen valmis veelgi rohkem pingutama, kui on mingeid märke selle kohta, et Mm, lahenduseni on, ollakse lähedal. vastuseks küsimusele, mis puudutas Austria eesistumist, ma arvan, et Lääne-Balkan on üks nende peamisi tegevusvaldkondi. vähemasti mina olen selle kohta lugenud ja näiteks Austria välisministeerium on minu poole pöördunud selles osas, kas me võiksime piirkonnas ka üritusi korraldada ja me oleme väga valmis selleks. ja nii rumeenlased kui soomlased täidavad oma ülesandeid äh, selles vallas, hiljem ka Saksamaa, nii et äh, areng on positiivne. mis puudutab Sofiat, siis praegu keskendutakse nii nagu ka idapartnerluse tippkohtumise puhul keskendutakse nüüd konkreetsetele tulemustele, mis peavad silmas Euroopa eesmärke, Euroopaga liitumise eesmärke riikide jaoks, sest kui me edu ei saavuta Euroopa majanduspiirkonnas, paremate ühenduste vallas mitte ainult raudteede ja kiirteede osas, vaid ka digitaalsete küsimuste vallas, siis see ei aita kaasa ka Euroopa arengule, sest oluline on kogu piirkonna majanduse areng ja siin me näeme suuri puudujääke, aga ka kasutamata potentsiaali. ja ma olen täiesti veendunud, et majanduse areng mõjutab ka reforme õigusriigi valdkonnas ja suurimad puudujäägid puudutavad protsessi, mitte ainult läbirääkimisi, me tahame arenguid näha teatud valdkondades ja me oleme tulevikus valmis rohkem keskenduma kohtute toimimise ka esimeses ja teises astmes. loomulikult öö, äh, Riigikohus on ka oluline või põhiseaduskohus äh, ja nende hinnang teatud olukordadele mis puudutab otsuste langetamise standardid, aga esmajoones on küsimus esimese ja teise astme kohtutes, mis, mida, millega kodanikel on vahetu kokkupuude, sest ainult vähesed kaasused jõuavad põhiseaduskohtuni. seetõttu on oluline kohtu sõltumatus, läbipaistvus ja seda näeb kõige ilmekamalt esimese, teise astme kohtutes. me peame seda põhjalikumalt aru, analüüsima, et äh, jõuda järgmise sammuni, mis puudutab võimalikku detsentraliseerimist ja kohalike omavalitsuste esindajate tööd. seda peame veel põhjalikumalt analüüsima, põhjalikumalt kui varasemalt võib-olla. paljud ärimehed piirkonnas ja piirkonnas väljaspoolt on rääkinud mulle korruptsioonijuhtumitest kohalikul tasandil, et nende riikide mainet parandada, see, ka see on väga tihedalt äh, seotud selle teemaga ning omalt poolt pöörame rohkem tähelepanu nendele valdkondadele. Serbia osas oleme oma hinnangut äh, läbi viinud, Serbia on piirkonnas oluline, Serbial on piirkonnas oluline roll. Serbia öö, äh, on võtnud enda kanda jõulise rolli, reageerib ka piirkonnas sündmustele aktiivsemalt kui varasemalt. aga see ei tähenda, et me ei juhiks tähelepanu jätkuvalt äh, eksisteerivatele puudustele kohtuvõimus, meil on teekaart, mida me jälgime ootame teatud sammude täitmist, milles on kokku lepitud juba enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõppu, nüüd oleme juba aastas kaks tuhat kaheksateist ja teatud eesmärkide saavutamist alles ootame. ja Serbia peab aru saama, et need probleemid tuleb lahendada ei ole piisav, et ühes valdkonnas ollakse suurepärane, aga teiste teemadega üldse ei tegeleta. ja nüüd jõuan viimase punktini. nimelt eh, president Macroni kõne ja reaktsioonid sellele. ma arvan, et see on hea näide meie strateegia mõju kohta. hea on ka, et me oleme maininud ainult ühte kuupäeva ja ka see on indikatiivne kuupäev. see on tekitanud reaktsioone, selliseid reaktsioone, et nüüd on olukord muutunud konkreetsemaks nii nendele, kes on selles piirkonnas kui ka piirkonnast väljas olukord ei olnud problemaatiline, ei olnud keeruline lubada Euroopa perspektiivi, sest see ei olnud äh, nii realistlik. nüüd see muutus konkreetsemaks, realistlikumaks ja loomulikult äh, teatud äh, murepunktidest saadakse aru ja seetõttu ütlen alati, et see kuupäev avaldab nüüd positiivset mõju kõikidele osapooltele. sel piirkond peab pingutama ja nüüd kodanikud teavad, et on võimalik liituda, aga see avaldab mõju nii piirkonna riikide esindajatele kui ka liikmesriikidele me peame vaatama, kuidas me saame parandada oma sisemisi otsuse langetamismenetlusi, et me oleksime proaktiivsemad, vähem reaktiivsemad. ja seetõttu näiteks komisjon tuleb välja sügisel ettepanekuga, mis puudutavad valdkondi, kus me leiame, et võiksime liikuda ühehäälsuselt äh, enamusotsustamiseni. selleks, et protsesse paremini mõjutada ja ühelt poolt äh, nii re analüüsides regionaalset olukorda kui ka globaalset olukorda ja on vajalik selline Euroopa Liidu teema ka läbi arutada. ja mina usun, et mõlemad protsessid peaksid toimuma paralleelselt, ei ole võimalik oodata aastaid, kuni võib-olla milleski nõustume ja siis öelda, et pärast seda lähme edasi kogu läbirääkimisprotsessiga. vastupidi, praegu avaldatakse ka meile positiivset survet, et me analüüsiks, kuidas me oleme sisemiselt korraldatud, kuidas me edasi liigume, kus me peame olukorda parandama ja on selge, et parandada tuleb ja neid küsimusi peab arutama. ja nüüd kokkuvõtteks ma arvan, et tuleb meeles pidada, et kui teised meie partnerid öö, äh, kokkuleppeid täidavad, siis peame ka meie kokkuleppeid täitma. küsimuse all on äh, meie liidu usaldatavus. siiani oleme olnud äh, leebe võim ja meie suurim voorus on meie aruandluskohustus ja vastutamine ning seetõttu on mul äh, ka teile palve teile kui parlamendi liikmetele, et käivitaksite sellise arutelu ka oma koduriigis, see on igati vajalik ja see on eeltingimus laienemisele. aga see kõik peab toimuma paralleelselt, seega suur tänu selle eest, et teema vastu jätkuvalt huvi üles näitate, aitäh toetuse eest ma tean, et äh, paljud teist on nendes riikides väga aktiivsed ja mul oleks väga suur rõõm, kui Euroopa parlamendil oleks esindused nendes riikides, et ka need riigid oleksid kursis parlamendi tööga ja kodukorraga, sest see on tulevast liikmelisust silmas pidades võtmetähtsusega, aitäh uh,! uh enne, kui te üles kargate ja lahkute siit saalist, pean tänase arutelu kokku võtma. no ma tahaksin veel meenutada eelmist nädalat Strasbourgis, tahaksin öelda, et volinik Haan ei ole see, kes kolleegiumi äh, koosolekute aega ja toimumiskohta otsustab. seda teevad teised. mina siiski olin veendunud, et stra-, äh, et laiendamisraportite tutvustamine oleks hea just Strasbourgis ja kui te soovite, paluge äh, president Junckerilt, et kui Äh, sobib, siis olgu see mm, laienemispaketi tutvustamine siis järgmine kord äh, Brüsselis. seekord äh, ei saanud me seda paketti arutada, sest president Ma-, Macron rääkis pikalt, kaks tuhat üheksateist võib-olla räägib ma ei tea, kes üle aja, seega otsime siis sobiva kuupäeva Brüsselis ja ootame volinikku jälle meile aru andma. suur tänu volinik Haanile äh, asendamatu panus meie töösse ja äh, tõesti, meie ühised jõupingutused kindlasti muudavad laienemise edulooks. tänan, koosolek on läbi.